collègues, je vous propose de prendre place. kallid kolleegid, ma teeksin ettepaneku, et äh, asuge kohtadele ja et lõpetame eraviisilised vestlused. kallid kolleegid, palun siis vaikust äh, saalis, et me saaksime oma istungiga algust teha kõigepealt päevakorrapunkt number üks, päevakord on teile kõigile jaotatud, ettepanekuid ei ole esitatud muudatusteks, seega kohe ette järgmisena päevakorrapunkt number kaks. tuletan teile meelde, et meie kohtumist kantakse üle ka internetis Noel Petinari, Isabel Klinn, kes peaksid olema saalis, teid ma tahaksin eraldi tervitada, kuid tundub, et neid siiski ei ole või on. Äh, jah, Isabel Klinn, tere tulemast meie sekka. ja Noela Petil-Riid täna ei ole. aga kohtume temaga siis mõni teine kord. päevakorrapunkt number kolm. meie kohtumise kõige peamine punkt täna. taaskord on meil äh, suur heameel tervitada härra volinikku meie seas Äh, nimelt siis liigendatud dialoogi käigus toimub järgmine, järjekordne arvamuste vahetus. nagu te teate, räägime me siin Euroopa Komisjoni tööhõive, Euroopa Komisjoni tegevuskavast järgnevaks äh, perioodiks. rääkige meile siis, härra volinik, sellest, mis on juhtunud seni, seni, seni ja mida te kavatsete ette võtta homme. annan teile siis sõna selleks, et te saaksite meile rääkida sellest, millised on siis uued tuuled komisjonis teie portfelli osas ja pärast seda järgneb arvamuste vahetus kolleegidega uh,. Madame la Présidente, honorable members, I am glad to be with you today. austatud parlamendiliikmed, eh, juhataja, mul on eh, hea meel täna teiega siin olla, et arutada meie tulevast tööprogrammi ja hetkeprogrammi rakendamist. selle aasta esimene osa äh, Äh, on äh, väga edukas olnud nende algatuste koha pealt, mis on minu portfellis, aga äh, eks saan isegi veel rohkem öelda. alates eelmisest sügisest on komisjoni tööhõive ja sotsiaalportfell tegutsenud hästi, finantsalgatused, Äh, sotsiaalsed ettevõtted, noortealgatus, roheline raamat äh, restruktureerimise kohta, valge raamat pensionite kohta, töötajate lähetamise pakett äh, ning viimaseks ka tööhõivepakett. tänases sõnavõtus tahaksin ma keskenduda tööhõivepaketile ning veel kord rõhutada neid peamisi omadusi ettepanekutest, mis eelmisel nädalal küsimuste käigus Strasbourgis üles võeti. tahaksin käsitleda ka käimasolevat diskussiooni finantsinstrumentide üle, et toetada Euroopa Liidu tööhõive sotsiaalpoliitikat pärast aastat kaks tuhat kolmteist, eriti Sotsiaalfond ning äh, üleilmastumisega kohanemise fond. komisjon on, äh, võttis eelmisel nädalal vastu tööhõive paketi, mille öö, äh, öö, komponent on ka struktuurireform. Äh, ma arvan, et see otsus oli väga ajakohane, sest me olime just saanud uusi andmeid selle kohta, et tööturul tingimused halvenevad, et töötus Euroopa Liidus kasvab ja eriti just europiirkonnas. ja seda just pikenenud majanduslanguse perioodil. siin tahaksin rõhutada kolme punkti komisjoni kavatsused saavad uuesti kinnitust tänu sellele tööhõivepaketile just siin. esiteks, see dokument loob uuesti poliitika, poliitilised eel, kavatsused tööturu nõudluse poole pealt. poliitikad peavad looma soodustavaid tingimusi tookohtade loomisele ning nõudlusele, näiteks äh, äh, palkamise toetused, Äh, tööhõive maksude soodustused, äh, toetus äh, tärkavatele ettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtetele ning töö toetamine ja me toetame ka süsiniku madalat majandust, tuleb arvesse võtta meie elanikkonna vananemist ning kiireid tehnoloogilisi muutusi. komisjoni eesmärgid on siin kolm, roheline majandus, info-kommunikatsioonitehnoloogiad ning tervishoiuteenused Äh, siit võib potentsiaalselt tulla märkimisväärseid töövõimalusi ning see vastab ka majandus- ja sotsiaalnõudlustele. Äh, ettepanekud detailseteks tegevuskavadeks, et toetada tööhõive äh, potentsiaali nendes kolmes valdkonnas. täna tõusev töötus on just see, mis Euroopa kodanikele kõige rohkem muret tekitab. töötus on jõudnud rekordtasemele ja selle asemel, et olukord paraneks, muutub see hullemaks, seetõttu on meie ettepanekud tööhõivepaketiks, et äh, saavutada töökohtade rikas majanduskasv ja kõik see on väga ajakohane. Äh, see pakett tuleb väga valusate reformide ajal, mitmed liikmesriigid on teinud tohutuid pingutusi, viimati just Itaalia, Hispaania ja Kreeka, president Barroso tegi enne konkreetseid ettepanekuid äh, töökohtade ja majand-, ja majanduskasvuks Kreekas, aga meie ettepanekud puudutavad ka keskpikka perspektiivi Euroopa Liidule tervikuna me oleme määratlenud kõige tõhusamad moodused äh, tänase äh, majandussotsiaalkliima taustal, äh, kõige paremad moodused, kuidas nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides saavutada aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärke. seetõttu tööhõivepaketist ettepanekud selleks, et tööhõive saaks tõesti majanduskasvu mootoriks ja mõtted, mida me oleme täna liikmesriikide ja Euroopa Liidu tegevusteks esitanud, puudutavad kolme peamist valdkonda esiteks oleme rõhutanud kiireloomulist vajadust äh, töökohtade nõudluse poole poliitikate kujundamiseks, see tähendab seda, et liikmesriigid peavad võtma samme selleks, et äh, luua õiged tingimused töökohtade loomiseks ning nõudluse, tööhõive nõudluseks. seda saab teha erinevatel moodustel, mida ma varem just välja tõin, aga pakett vaatab ka äh, suuremaid strukturaalseid väljakutseid Euroopa ees, et meil oleks vahendite õhus majandus, et tuleb arvesse võtta seda, et ühiskond vananeb ja tehnoloogilised muutused on kiired. oleme määratlenud need kolm sektorit, mis loovad aluse eh, töödokumentideks selle paketi raames. usume, et tööhõive mõju eh, siin valdkonnas, nendes valdkondades on ta suur, rohelisest majandusest näiteks eh, võiks tulla järgmise kümne aasta jooksul üle kahekümne miljoni töökoha. väga konkreetselt oleme me välja pannud detailsed, pakkunud detailsed äh, tegevuskavad, et toetada tööhõive potentsiaali siin valdkonnas. ja lisaks Euroopa tööturg peab olema tunduvalt äh, dünaamilisem. Äh, õppetunnid, mille me oleme saanud kriisist, komisjon julgustab äh, liikmesriike edukalt tööturul tegutsema, selleks et töökohti luua, peavad need olema rohkem dünaamilisemad ning kaasavamad. et meil on vaja tööhõivepoliitikaid, mis stimuleeriksid sisemist paindlikkust, mis vähendavad ebakindlust ning kulusid, tuleb paika panna korralikud jätkusuutlikud paigad, vältides selliseid lõkse, kus on madalad palgad ning ka tööturu segmenteerimist me tegeleme töökohtade kvaliteediga, meil on avalik äh, konsultatsioon selle koha pealt, tugev sotsiaalne dialoog, äh, tuge-, tõhusad avalikud teenused, vahendite koondamine, tõhusad partnerlused on vajalikud selleks, et igasugune tööhõivepoliitika hästi rakendatud saaks tööturureformid äh, peavad käima käsikäes äh, investeeringutega inimestesse, me investeerime oskustesse ning see on äärmiselt oluline selleks, et äh, tegeleda sellega, et hetkel puuduvad vajalikud oskused ning ei vasta tööturu nõuetele. ja tööhõivepakett peab paremini ette ennustama oskuste vajadus, tulevikuvajadusi ning seda, kuidas vältida seda, et vajalikud oskused tööturul puuduvad me peame eemaldama ka igasugused õiguslikud praktilised takistused töötajate vabale liikumisele, näiteks tuleb siin tegeleda pensionite ülekandmisega. tuleb ka hetke EURES vahendit muuta selleks, et see saaks hakkama äh, tööhõive vajadustega, et me saaksime paika panna ka päris Euroopa tööhõiveteenuse. ja kolmandaks, tööhõivepakett äh, loob moodused, kuidas tugevdada koordineerimist ning äh, tööhõivepoliitikate järelevalvet Euroopa Liidu tasandil. siin on ka ta-, tulemuste tabel, millega saab äh, tööhõive tulemusi hinnata. sotsiaalpartnerid peavad olema rohkem kaasatud äh, eesmärkide seadmisel, tööhõivepoliitika kujundamisel, seetõttu oleme me ette pannud ka selle, et riiklikud sotsiaalpartnerid äh, oleksid kaasatud palgaarengute järelevalvesse. ettepanek tugevdada tööhõive juhtimist Euroopa Liidu tasandil, see käib kaasas hetkejuhtimise tugevdamisega ning tööhõivepakett eeldab, et need jõustuvad järgmisel Euroopa semestril. pakett rõhutab ka vajadust tugevdada sidet liikmesriikide tööturureformide ning Euroopa finantsinstrumentide investeeringute vahel, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond, toetamaks selliseid reforme. tulen selle juurde tagasi, aga äh, rõhutan seda, et me aasta kaks tuhat üksteist äh, tööprogrammis, mille me just esitlesime äh, seadusandjatele, ehk siis pean siin silmas töötajate lähetamise direktiivi. ja eelmisel nädala küsimuste tunnis äh, tõstatati palju küsimusi selle kohta, äh, millise ettepaneku tegi kahe, komisjon kahekümne esimesel märtsil. ei taha siin nüüd seda korrata, hakata detailsemalt diskuteerima nende ettepanekute sisu üle, aga tahaksin siin rõhutada kolme peamist omadust. Nende ettepanekutega äh, täidab komisjon äh, lubaduse, mille tegi parlamendile president aastal kaks tuhat üheksa, lahendada probleem, mis on seotud äh, töötajate lähetamise direktiivi rakendamise ning tõlgendamisega. siin tuuakse tasakaal sisse mitmetel tasanditel, tuleb äh, austada äh, üheksakümne kuuenda aasta direktiivi eesmärke, tuleb austada erinevaid sotsiaalmudeleid, tuleb vältida ebavajalikku halduskoormust. paketis on rakendusdirektiiv selleks, et äh, tagada parem rakendamine ja selle üheksakümne kuuenda aasta direktiivi parem kasutamine praktikas ning Monti kaks määrus, mis selgitaks ettevõtete loomise vabaduse, teenuse pakkumise vabadust, Eh, ning seda koos sotsiaalõigustega. määruse ettepanek kinnitab üle, et eh, ei ole mingisugust eelistust eh, teenuste pakkumise ning streikimisõiguse puhul ja me ei, see ei paku välja mingisuguseid lisatakistusi streikimisõigusele. rakendusdirektiiv paneb ambitsioonikamad standardid töötajate ning ettevõtete informeerimisele, eh, paneb paika eh, suhte riiklike ametivõimudega, selgitab eh, lähetamise definitsiooni selleks, et riiulifirmade hulk ei tõuseks, kes kasutavad sellist lähendamis, lähetamist lihtsalt selleks, et seadusest mööda hiilida defineerib vastutuse, mis on seotud äh, inspektsioonidega ning äh, selgitab riikliku kontrolli meetmeid, parandab äh, õiguste rakendamist, kaasa arvatud vastutuse koha pealt ning võimaldab karistusi ning trahve piiriüleselt rakendada. kõik need on väga proportsionaalselt välja toodud ning välja pakutud pakett on väga tõhus mis puudutab lähetatud töötajate õiguste kaitsmist ning see on ka kõige kulutõhusam äh, ettevõtetele ning liikmesriikidele. Äh, diskussioonid liikmesriikides on alanud ning need jätkuvad sel nädalal äh, töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul nõukogul. ootan väga parlamendi positsiooni, mida hetkel ette valmistatakse nüüd käsitleksin finantsinstrumentide küsimust. nagu te teate, siis komisjoni ettepanekute üle käivad diskussioonid. tean, et olete alustanud äh, tööd mitmete ettepanekute kallal ning äh, mitmeid punkte arutatakse juba hoogsalt. üldine palve, mida ma tahaksin teha siin kontekstis, on, et ei tohiks äh, unustada, kuivõrd kriitiliselt on oluline siduda meie finantsinstrumentide poliitiliste eesmärkidega selleks, et Euroopa Liidu tasemel oleks tegelikult võimekus tõelist lisaväärtust toota. nagu te teate, on komisjon välja pakkunud äh, et miinimumosa oleks kaheksakümmend neli miljardit eurot äh, ühtekuuluvuspoliitikast, äh, alt peaks minema sotsiaalfondile. komisjon on siiamaani näinud Eh, küll toetustele ettepanekutele, aga on ka neid, kes sellele väga vastu on. Eh, tean, et eh, erinevaid arvamusi selles punktis avaldatakse ka parlamendis. nüüd tahaksin veidi tulla tagasi selle ettepaneku taga peituva loogika juurde. see, et Euroopa Liidu eelarvest on ette määratud osa, mis toetaks kaasavat inimdimensiooni, see on poli-, komisjoni jaoks oluline poliitiline punkt. see on sümbol, mis näitab, et Euroopa Liit võtab tõsiselt seda, mida ta räägib ning äh, annab sellele ka märkimisväärse eelarve. arvestades, milline on hetke majandus- ja sotsiaalolukord, on väga oluline keskenduda meie finantsvahendid sellele, et inimesed saaksid tööle. peamine argument äh, nende miinimumosade vastu on, et nad on väga paindumatud nad äh, vähendaksid äh, liikmesriikide regioonide paindlikkust otsustada, kui palju nad tahavad kulutada struktuurifondide kaudu, regionaalarengu fondi kaudu. minu arvates see ei ole äh, mõistlik argument. Neid nõud-, nõudeid kasutatakse kõigi instrumentide puhul, ka ühtekuuluvuspoliitika ja ühtekuuluvusfondi puhul, territoriaalse koostöö eesmärkide puhta, puhul fikseeritud miinimumsummad on äärmiselt olulised, et Euroopa e-, eelarvevõimud saaksid äh, kinnituse, et nende poliitilisi eesmärke rakendatakse. siin on selline allapoole minev trend äh, ja kui me seda, siin midagi ette võtta, siis jääb usaldusväärsusest puudu. liikmesriikidel jääb ja regioonidel jääb paindlikkus otsustada ja määratleda, millised on nende poliitilised vajadused ja kohandada see, seda. enamikel e, juhtudel e, saab määratlevaks hetkeolukord ning e, tegelikult see kasv hetke ja tuleviku eelarve äh, perioodi vahel ei ole eriti suur, mõnedes liikmesriikides ainult kümme kuni viisteist protsenti praegusest ühtekuuluvuse rahastust. komisjon annab parlamendile võimaluse otsustada, kui palju me peaksime investeerima inimkapitali eh, struktuurifondi kaudu ning füüsilisse infrastruktuuri regionaalarengu fondi kaudu ja vähemalt milline on miinimum. kui nüüd see miinimumosa ära kustutada, siis äh, Äh, annab parlament täieliku vabaduse äh, riiklikele regionaalsete ametivõimudele sõltumatult Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkidest, nad saavad otsustada, kui palju Euroopa Liidu rahadest nad äh, tahavad investeerida inimkapitali. ma olen kindel, et teie komisjon jagab komisjoni poliitilist eesmärki ning loodan teile, et te väga tugevalt väljendate oma toetust sellele meie, konkreetsele osale meie ettepanekust. on äärmiselt oluline, et parlament tagaks seadusandliku protsessi kaudu, et see miinimumosa säiliks, et me saame tõesti rääkida Euroopa Liidu eelarvest, mis toetab sotsiaalset Euroopat. see käib loomulikult käsikäes nende meie ettepaneku eesmärkidega, mille eesmärgiks on äh, parandada äh, struktuurifondi tõhusust. nüüd veidi globaliseerimisega kohanemise fondist. ma ei pea seda komisjoni võib parlamenti veenma selles, milline on selle fondi lisaväärtus. see on vahend, millega me saame üles näidata solidaarsust nende vastu, kes leiavad ennast äärmiselt keerukatest olukordadest. see on vahend, millega me saame aidata liikmesriikidel testida innovatiivseid lähenemisi, toetamaks inimesi, kes otsivad töökohti. see on vahend, millega me saame näidata, et Euroopa Liit on oluline ma tean, et on veidi raskusi ettepaneku konkreetsete punktidega ning olen alati avatud äh, diskuteerimaks parandusi, võimalikke parandusi, aga palun, et te toetaksite meid selle vahendi kaitsmisel, sellest on tõesti olnud kasu koha peal ning äh, selle, ka sellega peal, koha pealt, äh, milline Euroopa Liit paistab. tean, et sotsiaalse muutuse innovatsiooniprogramm on ehk see, kus töö on jõudnud kõige kaugemale nõukogu diskussioonid käivad ning äh, tundub, et nõukogu võib varsti saavutada kokkuleppe. ma ei hakka seda detailsemalt arutama, sest äh, hetkel äh, käib veel teie positsiooni lõppversiooni kujundamine. tahaksin lihtsalt meenutada, et see on samuti oluline instrument, sest see võimaldab komisjonil algatada tegevusi Euroopa Liidu tasandil oleme pakkunud välja ka, et selles instrumendis peaks olema teatavad näitlikustavad protsendid äh, rahade suunamiseks, need on väga täpselt läbi mõeldud, seal nende muudatuste mõjusid, äh, mõjude üle peab seetõttu tõsisemalt mõtlema. austatud parlamendiliikmed, meie tänase dialoogi peamiseks eesmärgiks on vahetada arvamusi, mis on seotud komisjoni äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tööprogrammiga. olen valmis kuulama teie arvamusi, võtma arvesse teie seisukohti järgmise aasta tööprogrammi kujundamisel. aasta kaks tuhat kolmteist ei ole kindlasti vähem väljakutseid pakkuv kui aasta kaks tuhat kaksteist. peame tagama, et tööhõivepaketti täielikult rakendatakse ning äh, selle potentsiaal tööhõive äh, kujundamise Euroopas õiges suunas, seda tuleb täielikult ära kasutada meenutan ka, et parlament palus teha algatusi, mis tugevdaks sotsiaalset poolt eh, valitsusstruktuuris investeeringute kaudu. samal ajal on meie ees ka paljud teised väljakutsed, mis on seotud romidega, pensionide eh, liikuvusega, laste vaesusega, aktiivse kaasatusega, eh, rahvastiku vananemisega ja siin on veel punkte, aga peatun hetkel, kuulan teid ja teen endast parima, et teie küsimustele vastata proua esimees, austatud parlamendiliikmed, tänan tähelepanu eest. suur tänu, härra volinik. Su-, suur tänu selle sissejuhatuse eest, milles te andsite meile tegelikult juba ülevaate sellest, kui palju neid ettepanekuid on, mis on juba esitatud, aga ka näitasite seda, et teie portfell on väga lai ja sellel on väga otsesed seosed teiste poliitikate ja teiste tegevustega, mille eest vastutavad teised volinikud ja selles äh, vaimus siis äh, avame nüüd selle liigendatud dialoogi ja tahaksin kõigepealt anda sõna fraktsioonide koordinaatoritele ja Rahvapartei nimel äh, proua Tšaba, härra Tšaba Ööri, palun. suur tänu, proua president, proua esimees, mitu korda oleme me oma rahulolematust väljendanud Euroopa Komisjoni tööga. nimelt eh, tundub, et eh, saadikud on valmis tööd tegema, aga komisjonilt ei tule mitte mingisuguseid ettepanekuid ja sellepärast on mul väga hea meel tervitada siin täna härra volinikku. Eh, tuleb välja, et sellest kohtumisest on palju kava, kasu olnud, sest et ettepanekuid on nüüd kohe hulgim ja suur tänu teile nende eest ja nende selgituste eest. meil on väga hea meel selle üle, et vastu on võetud tööhõivepakett nende otsuste eest me kavatseme võidelda, natukene loomulikult tekitab meelehärmi äh, see, et äh, need ettepanekud äh, on tegelikult jõudnud meieni natukene liiga hilja, äh, liiga vähe enne ülemkogu, aga me üritame oma seisukohad siiski välja kujundada. praegu ei ole veel täit selgust, et kuidas need otsused ellu rakendatakse Eh, tegemist on ju liikmesriikide pädevusse kuuluvate asjadega, eh, sotsiaalfondi eh, ja finants, finantsvahendite osas on väike lootuskirn nüüd antud, kui teid kuulata ja tundub välja, et te saate meie probleemidest väga hästi aru. ideid on küll palju, kuid kui rahasid nendele taha panna ei ole, kui vahendeid ei tule, Äh, siis äh, sellest midagi välja ei tule. liikmesriigid peaksid meie prioriteete küll järgima ja ilmselt seda ka hea meelega teeksid, kuid kui vahendeid ei ole, siis on see väga raske. on liikmesriike, kus tööhõivemäärad on natukene paremas seisus kui mujal, ähm, suisa head on mõnedes riikides tööhõivemäärad, aga on teisi liikmesriike, kus ei ole piisavalt vahendeid selleks, et äh, need programmid käivitada seosed ühtekuuluvuspoliitikaga on samuti väga olulised. me räägime siin ju konkreetselt tööhõivepoliitika uuest suunast. omal ajal, kui neid välja kujundati, ütlesime meie, kui oluline on rõhutada siinkohal tööhõivepoliitika olulisust ühtekuuluvuspoliitika osana ja ma loodan, et te, härra volinik, jätkate meiega väga otsest koostööd, kuivõrd alati on küsimusi, mis tekitavad pingeid nüüd äh, töötajate lähetamise direktiiv, ma olen selle põhimõttega nõus, aga mul on jäänud mulje, et reegleid ja kontrolle on võib-olla liiast ja bürokraatia koorem on natukene raske. aga vähemalt teie ettepanekud on meieni nüüd jõudnud äh, ja me hakkame sellest asjast äh, rääkima ja tulemusi tuleb. Monti kaks siin tuleb olukorda kindlasti selgitada, et mis puudutab siis otseselt töötajate õiguseid me võime oma arvamust avaldada, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see nõukogu see, kes otsustab. ning täiesti ilmselge on see, et tuleb äh, kuidagi nõukogu konsensus leida. mis puudutab teisi punkte, proua Elizabeth Morin-Chartier, kes kindlasti oma seisukohta avaldab, äh, sotsiaalfondi kohta ja üleilmastumise fondi kohta räägib äh, minu teine kolleeg härra Tserkas nüüd äh, ja siis proua Schröter äh, või proua Schröter esimesena, kes esimesena sõna saab? härra Serkas. <clears throat> aitäh äh, sõna saamise eest. kui ma ei ole valesti aru saanud, siis on meil juba kolmas kohtumine äh, varem koordinaatoritega ja nüüd täna siin meie grupis ma loodan, et, et äh, see on äh, hea näh-, nähe tulevise, tulevikuks, et rääkida sotsiaalsetest instrumentidest ning ka Euroopa Parlamendi sotsiaalsest rollist nii otsuste langetamisel kui äh, menetlustes seega ma tänan teid selle eest, et te pöörate meile tähelepanu ja kuulate meid ära. ma loodan, et teie kolleegid läbi teie kuulavad ka meie arvamusi. oluline on see, et me ennast kuuldavaks teeme. sotsialistide nimel tahaksin ma öelda, et meie äh, gruppe, jättes välja ideoloogilised äh, vaated äh, siin parlamendis, on äh, lähenenud Euroopas valitse, valitsevale reaalsusele. Mm me peame vältima suuremate probleemide tekitamist, selleks on vaja tõepoolest suuri muudatusi ning mitte ainult äh, filosoofilises mõttes. on vaja teistsugust rõh-, rõhuasetust äh, ja teistsugust äh, tooni, tööhõive tähtsuse rõhutamist hetkel oleme me jäänud siiski liiga filosoofilisteks. me vaatleme asju kirjanduslikult, kuid meil ei ole vastavaid määrusi, mis täidaksid ära need valitsevad tühimikud, mitte ainult praegu eh, tõepoolest traagilise tööpuuduse osas. tänan teid veel kord ja tänan, et te soovite tuua muutusi sisse eh, poliitikasse. Eh, vahel poliitika ainult ei ole piisav vahend selleks, et aidata inimesi, kellel on probleemi. riikides, kus on kakskümmend protsenti tööpuudust või nelikümmend protsenti noori, kes ei leia tööd, eh, siis me ei, ei ole piisav öelda, et me toetame liikmesriike. siin on vaja tasakaalu eh, majanduspoliitika ja eh, lihtsalt poliitika vahel. ei piisa sellest, et me toetame liik-, liikmesriike, et me võime oma soovitusi ju anda eelarve puudujäägi osas see ei aita, liikmesriigid ei saa meie soovitusi lihtsalt järgida. tuleb asjad äh, tasakaalu omavahel viia. sotsiaalpoliitikat ei võeta piisavalt arvesse ma lõpetan, sest et äh, anda sõna ka oma kolleegidele. tööhõivepakett on väga hea, volinik, kuid äh, tuleb silmas pidada ka majandushaldust ja see ei tohi minna vastuollu äh, asjadega, mida on võimalik teha ja mida me soovime teha. tuleb arvesse võtta erinevaid vaatepunkte pärast äh, mind kindlasti räägitakse ka lähetamisest ja muudest küsimustest, kuid ma tahaksin lõpetada oma sõnavõttu natuke positiivsema tooniga. minu fraktsioon kindlasti toetab äh, globaliseerimisega kohanemise äh, fondi ettevõtmisi, kuid ainukene instrument, mis on Euroopa institutsioonide kasutuses kriisiolukorras, ei tohi oma tähtsust kaotada ja seda ei tohi kasutada muudeks asjadeks, kaotades silmist sotsiaalsed eesmärgid, aitäh! suur tänu, proua Schröter ja siis annan võimaluse volinik Andrile vastata. ja, is... Äh, aitäh, mul on äh, kaks küsimust. kõigepealt Euroopa Sotsiaalfond väga raske on võidelda selle kahekümne viie protsendise määra eest, kuid me peame pöörduma tööhõive ministrite poole, kes on äh, reaalses elus selle projekti edasiviijateks. tuleb luua alliansid, kuid tuleb äh, artikkel nelja äh, artikkel neli ütleb, et kõik see ei ole praegusel hetkel elluviidav ning me ei saa kaasavat poliitikat äh, tööturul äh, ellu viia. me peaksime nägema ette suurema paindlikkuse teiseks äh, töötajate lähetamise rakendamine. Te ütlesite, et seda tuleb liikmesriikide kaupa selgitada, kuid see tekitab piiranguid, isegi kui tegemist on minimaalsete piirangutega. kuritegelikud jõud kasutavad ära selliseid võimalusi, et saada endale seda palgavõimalust. kas te tõesti mõtlete, et on võimalik läbi viia niivõrd rangeid kontrolle kohalikul baasil. aitäh. Uh, suur tänu, ütleb volinik Andor. kõigepealt, mis puudutab uh, tööhõivepaketti mulle meeldib see, et äh, te olete selle ajastusega nõus äh, ning ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Serkas ütles äh, selle kohta, et majanduspoliitika ja tööhõive ja mm, sotsiaalpoliitika tulevad omavahel lepitada. aga seda hindamisprotsessi ei saa läbida selle paketi raames. nimelt, et peab see hindamisprotsess käivituma pärast tööpakett, tööhõivepaketi vastuvõtmist ja pärast Euroopa poolaasta menetlust, kuid ma olen üsna veendunud, et te olete kursis sellega, et see pakett on osa tööst, mida tehakse nõukogus äh, ja Euroopa Ülemkogul, mis esimese märtsi tippkohtumise lõppjäreldustes mainis ära tulevast tööhõivepaketti ja me loodame, et äh, riigi ja valitsusjuhid tulevad äh, selle küsimuse juurde ka tagasi nii et äh, mida mina arvan ja loodan, on see, et äh, see pakett võib olla väga heaks aluseks äh, erinevatele poliitikatele ja uutmoodi strateegiale, mis meid tõesti viiks kriisist välja ja aitaks meil ka siis pikemaks ajaks vee peale jääda Euroopa Liidu traditsiooniline tööhõivepoliitika on olnud seni väga ühepoolne, me otsustasime seda muuta, pööras tähe, pöörates tähelepanu rohkem siis sellele, milline on Euroopa Liidus tööhõive ja majandusolukord erinevates piirkondades, oleme ette näinud äh, erinevaid uusi vahendeid äh, mobiilsuse toetamiseks, et noored inimesed, kes tahavad tööd leida mõnes teises liikmesriigis, saaksid seda meie abil teha nii et ähm, me peame loomulikult selle tööhõivepaketiga äh, edasi tegema tööd, mitte ainult rakendamise osas, äh, kitsalt siis tööhõivepoliitika osas, vaid sellepärast, et see oleks osa laiemast äh, majanduspoliitikast ja ilmselge on see, et see nii peabki olema. nüüd see, mida see tähendab rahandi-, rahaliselt. osalt puudutab see endast rahade ümberjaotamist praegusest perioodist, need elemendid tööhõivepoliitikast on juba noorte võimaluste algatusega lahendatud ja praegu äh, algatusfaasis oleme me siis äh, tulemusi kajastanud ka tööhõivepoliitikas, esimesi tulemusi, kuid me tuleme asja juurde tagasi hiljem kaheksa liikmesriiki on käivitanud selle programmi ja me tahame tõesti siis keskenduda sellele, et äh, vahendeid suunatakse ümber äh, noorte inimeste tööhõive toestamiseks. aga loomulikult ei ole sugugi kokkusattumus äh, see, et me oleme rõhutanud seda, kui oluline on finantsvahendite osakaal järgmises finants perspektiivis proua Schröteri üleskutset paindlikkusele ma mõistan loomulikult, kui finantsraamistiku puhul jõuame otsustavasse faasi, siis me peame sinna sisse kirjutama teatava paindlikkuse. kuid praegu arvan ma, et on siiski õigem, kui me toome lauale rohkem argumente eh, selleks, et toetada meie esialgset ettepanekut, selleks, et eh, selgeks saaksid kõik instrumendid õigustavad end ja et kõik lahendused on äh, sobivad ja oma eesmärgiga. ja pärast hiljem siis me vaatame, kus on võimalik tuua sisse täiesti õigustatud paindlikkus, aga me ei taha ohtu sea-, seada selle paindlikkusega nende poliitikate eesmärki. nüüd äh, töötajate lähetamise pakett, loodetavasti see ei ole nii äh, bürokraatlik, kui härra Ööri väitis, ma tahaksin siiski loota, et meil õnnestus piirata praktilisi nõudeid ja elemente äh, tõesti miinimumtasandini ja seega me pakkusime välja äh, uued muutused piirkondades, kus tõesti on olnud väga suuri raskusi selle äh, rakendamisega me tahame problemaatilised äh, punktid välja võtta ja igasuguseid vasturääkivusi vältida. ja loodetavasti meil on õnnestunud seda ka saavutada. aga muidu muus osas ma küll ei näe, et oleks mitte mingisugust lisakoormat võrreldes esialgse direktiiviga praegu bürokraatlikult välja pandud äh, loomulikult äh, proua Schröterile vastates inspektsioonid on piiratud selle küsimuse esitas mulle juba Emilia Turunen ja ma vastasin sellele. ma ütlesin, et piirangud äh, kehtivad ainult selleks, et äh, vastatakse Euroopa Liidu kehtivale õigustikule ja mitte mingit muud asja me selle sammuga silmas ei pidanud. suur tänu! teine küsimuste voor, alustame proua Moran Chartierist ja siis proua Steven Hughes, Moran Chartier suur tänu, proua esimees, suur tänu teile, härra volinik, et äh, meile külla tulite taas kord siia komisjoni ette, et tutvustada oma tööhõivepaketti meile ja meiega arvamusi vahetada. nagu üks minu kolleegidest juba ütles, äh, see filosoofia on äh, meie jaoks väga huvitav, aga meil on siiski vaja praktilisi lahendusi tööhõivepoliitika on ainult siis tõhus, kui ta midagi praegu tänases olukorras, mis on tegelikult kujunenud väljakannatamatuks tööhõivemäärade osas, muutub. ja sellel põhjusel teeksin ma teile ettepaneku äh,, esitaksin ma teile ka neli küsimust ja teeksin ühe ettepaneku. esimene punkt puudutab just nimelt nõudlust. Te ütlesite, et selles tööhõivepaketis lähtute te nõudlusest, töökoha nõudlusest? ma arvan, et täna on kõik äh, huvitatud sellest, et võetaks vastu operatiivsed kavad, me peame tagama selle, et kõikides sektorites võiks olla tõeline arutelu äh, selle kohta, äh, mis, millised on need töökohad, äh, mida oodatakse, me näeme koha peal väga hästi seda, et väga paljudes sektorites tegelikult ei teada, kuhu suund on võetud, me peame täpselt teadma, mida tegelikult need sektorid vajavad ja selle kandma siis edasi näiteks nagu sellistesse valdkondades nagu ümberkoolitus ja nii edasi, et leia, leituks need inimesed, kes vastaksid nendele nõudmistele teine küsimus. Äh, te viitasite äh, sellele, et meil on nüüd kolm majandussuunda, roheline majandus, majanduspoliitika ja kommunikatsioon, aga Euroopa Sotsiaalfondi puhul me ju teame seda, et äh, töökohad on muutunud ja see puudutab kõiki valdkondi, ei tohi neid valdkondi ka unustada, sellepärast et muidu tekib võõrandumine tööturul. kolmas punkt, seda te ka rõhutasite, nimelt noorte inimeste praktikad Te ütlesite, et te tahate jõuda selleni, et teie, et teie poliitika äh, otseselt tegeleks selle väga delikaatse probleemiga. härra Serkas ütles, et noored inimesed praegu väga kannatavad tööpuuduse all aga ega me ei räägi siin praktikakohtadest, meil on vaja selliseid praktikakohti, mis pärast viivad tõelise töökohani. selles on see probleem, sellepärast et üsna tihti kasutatakse noori inimesi just praktika, praktikantidena ära, andmata neile mitte mingisuguseid väljakuvaat-, väljavaateid tulevikuks. seda ei ole meil vaja. neljas punkt nimelt äh, konkurentsi õigustiku rakendamine, ma teeksin teile ettepaneku, härra volinik. me näeme vabatahtlikus sektoris ja ka paljudes ühendustes, et äh, pädevusi on seal väga palju, aga öö, mitte kuidagi ei tunnustata seda kogemust, mis heategevas sektoris on kogutud. see võiks ju ometigi toetada seda mobiilsust, karjääri kujunemist, millest te siin alguses rääkisite, miks mitte avada ka seda öö, laegast ja viia selleni, et vaba, vabatahtliku sektori töökogemus võetaks ka arvesse. suur tänu, Steven Hughes ja siis öö, Edith Bauer. suur tänu, proua esimees, suur tänu teile, härra volinik, selle võitluse eest, mida te jätkuvalt peate tööhõive ja sotsiaalpoliitika eest institutsioonis, mis on väga äh, vaenulikult äh, suhtuv äh, tööhõivepoliitika positiivsetesse arengutesse. mul on kaks lühikest märkust, kõigepealt tööhõivepakett, ma olen nõus nende punktidega, mis juba on välja toodud ma ei saa vastu vaielda tööhõivepaketi analüüsile ja muidugi see on teretulnud äh, eriti pärast seda, kui on hakatud rääkima siin viimastel kuudel makromajandusliku juhtimise evolutsioonist, aga ühe asja vastu ma vaidleksin küll, see analüüs ei ole nimelt väga palju erinev kui tööhõive suunistes toodud analüüs, mis juba üheksakümne seitsmendal aastal võeti vastu. ma toon teile ühe konkreetse näite. üheksakümne seitsmenda aasta tööhõivestrateegia viis konkreetsete direktiividena näiteks osaajatöö puhul tähtajaga töölepingute puhul ja agentuuride töötajate vahel, need on nüüd samamoodi korratud siin tööhõive strateegias ja tegelikult see, et pidevalt liigutakse selle nii-öelda ühtse töömudeli poole, tööhõive standardeid madaldab, aga tegelikult äh, meil on vaja tööhõivestandardid, äh, mis oleks ühised kõikide lepingute jaoks, aga seda raamdirektiivi praegu välja ei pakuta, mis äh, sellise tööhõivestandardite südamiku Euroopa Liidu õigustikusse sisse tooks tööhõivelepingute puhul. miks see nii on, kui analüüs on sama, mis üheksakümne seitsmendal aastal, et sellist asja oleks vaja ja esialgse analüüsi tulemusel võeti vastu direktiiv ja siis miks mitte nüüd? teine punkt puudutab töötajate lähetamise paketti. ma ei taha korrata siin kõike seda, mis eelmisel nädalal täiskogus äh, arutelul oli, kuid üks asi, mida te täna ütlesite, ja millele viitasite ka täiskogus enne, väärib tähelepanu, te ütlesite, et teie ettepanek ei äh, tähenda seda, et äh, asutamisõigus, äh, äh, et see oleks olulisem kui asutamisõigusest või streigiõigusest või koondamisõig-, kogunemisõigusest. ja et väidetavalt te tahate saavutada tasakaalu nende kahe aspekti vahel. probleem sellega on aga see, et koondumisvabadus ja streigivabadus on põhimõttelised õigused ja need on põhi, need on põhikuste hartas ka kirjas õigus pakkuda teenuseid üle piiride ja ettevõtte loomisvabadus ei ole põhimõtteõigus, kuidas te siis ei saa, kuidas te siis saate öelda, et nendel tööhõiveõigustel ei ole eelisseisu nende teiste õiguste osas? ometigi on nii, et streigiõigus on ülemuslik, aga ettevõtlusvabadus, see ei ole esmases seaduses kirjas, nii nagu on näiteks streigiõigus, nii et mulle tundub, et sellega on väga suuri raskusi ja ma tõesti ei saa aru, miks te olete jõudnud selle kokku, selle ettepanekuni, mille te lõpuks olete meile esitanud. Edith Bauer ja pärast seda Juta Steinbrück. Edith Bauer. kõnelejal puudub mikrofon Tehát elsősorban azt szeretném mondani, hogy én nagy... suur tänu, ma tahaksin kõigepealt öelda, et mul on väga hea meel äh, näha seda, et paradigma on muutunud. seni oleme üritanud luua investeeringuid ja töökohti selleks, et äh, vastata nõudlusele. aga nüüd me näeme tõelist evolutsiooni. Äh, me oleme sellele probleemile hakanud lähenema hoopis teisest vaatevinklist ja läheneme siis nüüd pakkumise äh, vaatevinklist sellele. aga see võib iseenesest olla väga suur äh, väljakutse noortele inimestele, noored inimesed äh, võivad selles küll näha teatavat evolutsiooni, kuid vanemad inimesed on halvemas olukorras ja minu meelest see lahendus, milleni te olete jõudnud, ei ole optimaalne. üks märkus mul oleks veel teha. mulle tundub, et praegu meil on liiga palju programme ja liiga palju eesmärke seatud ja ühte ja sama fondi kasutatakse väga erinevate eesmärkide täit-, täit-, täitmiseks. mis mulle muret teeb, on praegu see, et väga vähe on tegelikult äh, läbipaistvust, äh, me ei saa täpselt aru, millist raha kasutatakse või mida võib kasutada ühe või teise eesmärgi täitmiseks. aga mul on teile ka üks väga konkreetne küsimus. mis on äh, erinevate Euroopa sotsiaalfondide vahelised seosed ning Euroopa ettevõtlusfondiga seosed nendel? mulle tundub, et see on üks äh, suhteliselt äh, huvitav algatus äh, selleks, et võidelda tööpuuduse vastu, aga ma tegelikult täpselt ei saa aru, kuidas see peaks toimima. ja veel üks märkus, kui lubate, puudutab see üleilmastumisega kohanemise fondi. härra Ööri juba viitas siin sellele, et ähm, meil on tegelikult praegu raske mõista seda teie ettepanekut. ausalt öeldes see isegi äh, jahmatab meid. meie põllumajanduspoliitika on ometigi ju väga lahke, seal on väga palju erinevaid instrumente, mida saab kasutada, aga miks meie peame siis kasutama üleilmastumise fondi ka veel põllumajanduse toetamiseks. Äh, nii et äh, siin luuakse selle algatusega taaskord selline olukord, kus valitseb ainult üks suur segadus ja kasutatakse vahendeid eh, nend-, sellistel eesmärkidel, mille jaoks nad ei ole tegelikult loodud ja kogu see protsess on läbipaistmatu, eh, miks eh, me ei võiks minna üle ikkagi natukene koherentsemate vahenditeni, millel on konkreetsed eesmärgid ja konkreetsed sihid lisaks veel nüüd äh, üleilmastumise fondi peaeesmärgid jäävad täiesti tasa, tahaplaanile ja lihtsalt äh, raha rohkem ei ole selleks, et lahendada neid probleeme, mille jaoks see fond on esialgu loodud ja sellepärast ei ole Euroopa Parlament küll väga entusiastlik ja minu meelest ei tervita sellist äh, ettepanekut, mida te oma portfellis olete teinud. Te ütlesite, et kavas on eemaldada äh, tööturul, äh, siseturul täpsemalt äh, seatud tõkked, ma küsisin teie käest selle küsimuse ka täiskogus, aega teil, ma tahtsin esitada, teil ei olnud aega, aga ma olen selle küsimuse esitanud ka varem, aga paluksin siis vastust. kas teie, kas teil on kavas üle vaadata see, et millised on need ametid, mida liikmesriigid äh, kõige rohkem taga ajavad sisserännanutelt, et milliste, milliste ametikohtade puhul liikmesriigid annavad äh, kodakondsust. kas äh, kas on kodakondsusele andmisele teatud selline eesmä- äh,, tingimus teatud liikmesriikides seatud? proua Sinene, äh, proua Steinbrück ja siis saab sõna äh, härra Andor, proua Steinbrück. Herr Kommissar, Sie haben in Ihrer Einführung äh, auch Bezug genommen. Äh, tänan, äh, härra volinik, teid teie sõnavõtu eest. me räägime eelmisel nädalal vastu võetud tööhõivepaketist kus räägitakse ka Eurese uuest regulatsioonist. piiri ülitamised peaksid tulevikus olema Euresist välja võetud ning Euroopa Sotsiaalfondi ümber lülitatud. innovatsioonifond ma rääkisin äh, nende riikide esindajatega, nende nelja riigi esindajatega, kes on äh, sellest muudatusest huvitatud. minu arust ei ole siin tegemist vertikaalse muudatusega. me räägime ainult äh, neljast huvitatud liikmesriigist või liikmesriigist, keda see muudatus puudutab ja sel viisil ei ole võimalik admini-, administratiivsel viisil asja käsitleda. me teame, kui raske on näiteks Saksamaal sellise asjaga tegeleda, kuna tegemist on föderaalse riigiga, siis on erinevad üksused, kus sellega tuleb tegeleda. suurim liikuvus toimub ju praegu just nimelt piiride lähedal, kuidas te kavatsete tulevikus seda küsimust käsitleda? ma tahaksin ka Elizabeth Schrödersi sõnavõttu kommenteerida, mis puudutab lähetamist. Need kontrollid peaksid olema piiratud, ma olen sellega nõus ja ma olen olnud korduvalt äh, Prantsusmaal ning Saksamaal ja olen külastanud äh, selliseid äh, ehitusplatse, kus ma olen märganud, kui suuri probleeme on tegemist kontrolli läbiviimisega. Saksamaal kaks nädalat tagasi öeldi mulle, et ei ole kellelgi täpset selgust, kuidas neid kontrolle läbi viia kas, kuidas see kooskõlla viia kohalike administratiivsete üksustega? me peaksime eh, garanteerima selle, et lähetatud eh, töölised teaksid täpselt, eh, saaksid oma emakeelset infot probleemide korral see probleem tõstatub eelkõige suurte ähm, lepingute puhul, mitte ainult ehitussektoris, vaid ka muudes tööstussektorites, seega meil on vaja detailsemaid kontrolle äh, vastuvõtvas riigis ning kolmandates riikides ning kui te lubate, siis veel üks äh, küsimus. Äh, ma tänan teid, et te olete nõustunud sellega, et on vajalik määrata ära miinimumpark, eriti mis puudutab minu koduriiki Saksamaad. see on vaesuse vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. kuid missugused on need tegevused liikmesriikides, keda toetatakse, kus miinimumpalku toetatakse ning kus eksisteerivad kollektiivlepingud ma märkan siin teatud äh, vastuolu ning ma loodan, et kõikides nendes liikmesriikides samasugune äh, tagatis toimib, aitäh. härra volinik, ma teeksin ettepaneku vastata nendele neljale küsimusele, neid oli väga palju, neid küsimusi tegelikult, ja pärast seda on veel sõna soovinud Olle Kristjanson ja Richard, Richard Farber, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna, proua Telli? ja siis ongi kõik, härra volinik. As... üritan vastata nii paljule kui võimalik ning teha seda kiiremini kui eelmises voorus, selleks et säästa aega ka hilisematele kõnelejatele. usun, et äh, suur osa tööhõivepaketist on praktiline tegevuskavad on äh, selle teatisega seotud, eriti just äh, nendeks kolmes sektoris äh, ning noorte praktikate osas oleme taotlenud konsultatsiooni, millest tulenevad järeldused loodetavasti selle aasta lõpuks. kui me keskendume nendele kolmele sektorile, siis see ei ole välistav, loomulikult struktuurifond, sotsiaalfond, edasised algatused, meil on Äh, analüütilisi äh, tõestusmaterjali sellest, et äh, nendes faktorid, sektorites töökohtade hulk kasvab, kasvab rohelises majanduses ja nii edasi, aga me peame selle tagama korralike investeeringutega oskustesse, õigete poliitikatega, selleks, et see üleminek ka Euroopas töökohti looks. ja see on ka põhjus, miks need tegevuskavad heas koostöös äh, Äh, vastavate portfellidega, keskkonnaportfell, äh, äh, tervishoid, nende, selles koostöös oleme me selle lähenemise välja arendanud ning ka rakendamisel teeme me ilmselt väga head koostööd tekst ei ole välistav selles mõttes, et äh, ta kuidagi äh, äh, keelaks või takistaks edasisi algatusi, kaasa arvatud seadusandlikud algatused, aga ma arvan, et kui me räägime tööturureformidest, siis on see rohkem seotud nende reformidega, mis toimuvad liikmesriikides sees, sest tihtipeale nende, need reformid reageerivad riigi spetsiifiliselt olukorrale, mitte ka Euroopa olukorrale, aga jällegi paketi üle kindlasti toimub mitmeid diskussioone, pärast parlamenti ja nõukogu räägin ma kindlasti ka sotsiaalpartneritega tööhõivekomitees ning meil on tulemas ka Euroopa Tööhõivekongress konverents, äh, kus arutatakse mitte ainult äh, analüütilisi, praktilisi dimensioone, vaid tehakse ettepanekuid ka parema rakendamise koha pealt. nii et äh, see kindlasti ei ole selle protsessi lõpp, aga see saaks olema alguspunkt uuele lähenemisele, uuele perioodile, mille jooksul Euroopa Liit et Euroopal õnnestub välja tulla sellest majanduslangusest ning äh, lokkavast töötusest. Äh, globaliseerimisega kohanemise fond ei puuduta ju peamiselt põllumajandust. Äh, see on uus lähenemine, mis on kõikehõlmavam ning kaasavam. seal on nüüd veel uued ametid, mida varem ei olnud, ka põllumehed, füüsilisest isikust ettevõtjad, põllumeeste osa on uues EGF-is piiratud, uues EGF-i ettepanekus ning loodetavasti eh, see lähenemine lõppkokkuvõttes on vastuvõetav. aga siin ehk peaks kehtima see, mida ütlesin juba varem, et lõppkokkuvõttes eh, peame me äh, vaatama, milline on kõige parem variant säilitada selle vahendi äh, tegelik funktsioon, et meil oleks äh, võimalik reageerida, kui midagi ootamatut juhtub, ettevõte läheb pankrotti ja nii edasi. ja tekib teatud kohas kiire töötuse kasv. nii et ma arvan, et äärmiselt oluline on säilitada Euroopa Liidu võimekus aidata ning selles valguses tuleb ka valida kõige parem lähendamine. miinimumpalk, siin on vastuolu, vastuolu praktikas programmi riikides, riikides, kus on kriis, Äh, mida me, mille suurus on nii suur, et me ei eeldanud seda. loodetavasti Kreeka juhtum ei ole mingi tüüpiline juhtum, see on täiesti erakordne ja isegi Kreeka puhul on meil olemas võimekus säilitada miinimumpalk Kreekas. diskussioonide käigus sel teemal äh, aga ei olnud äh, kõik veendumusel, et äh, Kreeka miinimumpalk tuleks säilitada. mul oli võimalus äh, arutada seda ka Kreeka sotsiaalpartneritega Ateenas ja ma loodan, et pärast kohanemist saab sama lähenemine kehtima kõikides liikmesriikides, aga raskus on siin, et hetkel ei ole probleem mitte ainult selles, et erinevalt rakendatakse miinimumpalga põhimõtet erinevates riikides, probleem on Äh, sisemise devolutsiooni põhimõttega ja see puudutab palju rohkemat kui ainult miinimumpalka, vaid seda, kuidas reageerida rahaliidus, kus äh, finantsriski ei jagata. tean, et äh, võime, võiksime pikalt arutada Monti kahte ja seda, kuidas ta on seotud põhiõiguste küsimusega. võin siin lihtsalt öelda, et Äh, selle ettepaneku me tegime mitmete diskussioonide põhjal. me tahtsime saavutada õiget tasakaalu nii, et äh, see oleks ka praktikas rakendatav. sellisele ettepaneku aluseks äh, ja hea meelega kuulan ära veel edasised kommentaarid, sest et me peame seda arutama nii nõukogu kui parlamendiga. suur tänu proua Steinbrück, te pole rahul vist oma vastusega või? volinik ei vastanud kahele minu küsimusele, üks, mis puudutab piiriüleseid partnerlusi ja teine puudutas töötajate lähetamist. kuulaksin hea meelega ära kolm eh, sõnasoovijat ja siis, kui on aega, siis te saate oma kahe küsimuse juurde tagasi tulla. Olle Kristjanson kõigepealt ja siis äh, Richard Farba. suur tänu. ma tahaksin äh, paaril punktil peatuda se-, äh, sellele, millest ka rääkis Steven Hughes Monty kaks ma olen täiesti veendunud, et kui me, et me üritame, me leiame õige tasakaalu. väga raske muidugi on seda tasakaalu leida äh, tööturureeglite ja põhiõiguste vahel. härra volinik, Strasbourgis te juba ütlesite, et me ei räägi siin Euroopa määrusest, kui me räägime streigiõigusest, te ütlesite, et äh, streigiõigust keegi ei piira. aga kuidas te siis äh, Monti kahe raamistiku teatavaid elemente selgitate? sellepärast et meile tundub küll, et see läheb kaugemale kui praegu konfliktide lahendamise seadusandlus. ma pean omalt poolt tunnistama, et ma ei saa aru, miks see üldse on ühenduse pädevuses, see on ometigi ju liikmesriigide pädevuses, kui me räägime teatud lepingute sõlmimise õigusest ja streigi äh, korraldamist, miks ära kuulata, miks mitte ära kuulata tööturu osapooled, see on äh, minu jaoks väga tähtis teema. muidu jääb mulje, et see, mis praegu on otsustatud, äh, läheb täiesti vastuollu põhiõigustega ja, ja seni tehtuga, kui me neid õiguseid omavahel lahku ei löö ma olen täiesti veendunud, et me leiame siiski osadele probleemidele lahenduse, aga praegu see, mis te olete välja pakkunud, ainult teeb asju keerulisemaks. jälle uuesti pihta selle aruteluga Richard Farber ja siis Karima Telli. Já mám několik otázek stručných. Opravdu věříte, že... Mul on mitu lühikest küsimust. Kas te tõesti usute, et pakett, mida te meile just esitlesite, aitab? Mina näiteks niimoodi ei arva. Teine küsimus miks Euroopa Liit ei kaitse ennast, miks ta ei kaitse oma turgu sisse toodud kaupade vastu kohtadest, kus äh, palgad on madalad, töötajaid koheldakse halvasti ja nii edasi. Äh, kuidas Ameerika Ühendriigid äh, saavad selliste kaupade vastu kaitsvaid tollimakse sisse seada? ja kolmas küsimus, kuidas on võimalik, et Euroopa Liidus on maksuparadiisid? mis puudutab miinimumpalka, siis äh, tahaksin öelda, et see kehtib kõigi sammude kohta äh, sotsiaalvaldkonnas. et liikmesriigid hakkavad tõstatama lähimuspõhimõtte ja traditsiooni argumenti selleks, et äh, säilitada oma nii-öelda äh, e, äh, edud, mis puudutavad nõrgemaid või tugevamaid ametiühinguid ning madalaid palku. miks me sellega ei tegele? Te mainisite streigiõigust Tšehhi Vabariigis, Ungaris valmistatakse ette seadusi selleks, et seda õigust piirata. me Strasbourgis kritiseerime inimõiguste olukorda, aga mida kaugem on riik, seda rangem on meie kriitika, aga kui Euroopa Liidu sees inimõigusi rikutakse, siis oleme me vait. Madame Karim. proua Karima Telli ja siis on mul ka üks küsimus teile, härra volinik. suur tänu, proua esinaine, härra volinik, mul on väga hea meel selle üle, et komisjon lõpuks ometi on võtnud ette ökoloogilise tee ja sotsiaalmajanduse tee, sinna me tahamegi jõuda. ma tahaksin teile rääkida rohelisest majandusest. Teie oma dokumendis räägite sellest, et jah, tuleb energiasektorisse investeerida selleks, et äh, suurendada teadusuuringuid äh, rohemajanduses aga komisjon ei ole toonud välja ühtegi lahendust äh, inimestel, kes on vähe kvalite-, äh, kvalifitseeritud ja vanemad töötajad. Nad ütlevad, et peab, nad peavad lihtsalt äh, kohanema, sellest ei piisa. Need uud, uued nõndanimetatud rohetöökohad peaksid olema kättesaadavad siiski kõigile järgmine küsimus, kui me räägime veel nendest rohekohtadest, rohemajanduse kohtadest, siis me peaksime pöörama tähelepanu sellistele töökohtadele, mida ei ole võimalik edasi kanda mujale, üle viia mujale. ja siit tuleb minu teine küsimus, tervishoiu ja töötingimused. kas me kavatseme Euroopas vastu võtta töötervishoiu ja julgeolekustrateegiat? jälle minu küsimus, nüüd töökohtade paindlikkus Euroopa Komisjon äh, on rääkinud sellest, kui oluline on paindlikkus äh, selleks, et vältida inimeste lahtilaskmist, töökohtade kadu, samas kõrgel hoida ettevõtete konkurentsivõimet, toetada, toetate töökohtade nii-öelda turvalisust, aga samas äh, näitate näpuga sellele, kui kallid on tähtajatud töölepingud ja et see moonutab tööturgu mina arvan, et äh, tuleb vägagi palju tähelepanu pöörata äh, sellele, et töölepingud äh, oleksid siiski tähtajatud, ei ole praegu küll aega hakata seda muutma ja mul on hea meel ka selle üle, et komisjon on lõpuks aru saanud sellest, et alati tööl käimine inimesi ei toida ära. meil on tõesti vaja Euroopas tuua sisse miinimumpalk, seal, kus seda praegu ei ole see on positiivne samm, aga te unustate ära ühe väikese asja. nimelt, et miinimumpalgad peavad samuti paindlikult kujunema, ilma unustamata eh, elukvaliteeti, mis praegu pidevalt eh, alaneb. igal eurooplasel peab olema õigus eh, väärikale elule ja järgmine punkt, millega ma lõpetan, nimelt Te räägite sektoripõhistest miinimumpalkadest ja te ütlete, et sellest oleks kasulik töö, et sellest oleks kasu töökohtade loomisel, aga olge ettevaatlikud. Te lisate siia nimelt uue riski, nimelt lisakonkurents töötajate vahele ja see on minu meelest väga ohtlik. ja viimane märkus, küsimus siiski meie tähtis meile kõigile eh, noorsugu ühte asja te ütlesite, mis on ilmselge ja mida ütles ka Emilia Turunen nimelt see kurikuulus äh, tagatis, mille te olete andnud äh, noortele aastaks kaks tuhat kaksteist ja praktikakohtadest rääkisite. no hea küll, laske käia, aga äh, stardipakkudelt tuleb kiiremini saada minema. minu viimane ja kolmas küsimus seega see kuidas te kavatsete liikmesriike tagant utsitada, et nad kiiremini tegutseksid? aitäh ma ei taha nüüd äh, laskuda uuesti, ütleb proua esinaine, äh, arutelu detailidesse, mis meil on äh, selle programmi osas vaja maha pidada, sellepärast et kohtumisi on meil ees palju. selle tööhõivepaketi puhul õnnestub meil ilmselt asjade juurde veel tagasi tulla ja miinimumpalga küsimuse juurde samuti, aga ma tuleksin ühe konkreetse punkti juurde, millest me oleme juba korra rääkinud, aga mille puhul mulle tundub, et asi on jäänud teie nii-öelda teekaardist välja järgmises äh, tööhõiveprojektis, paketis. millest ma räägin? nimelt äh, rahvusvahelise äh, tööorganisatsiooniga suhted Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidul on nüüd juriidilise isiku staatus. võib seega ette kujutada, et tulevikus Euroopa Liit on äh, iseseisvalt ähm, äh, tööjõu, tööorganisatsiooni konventsioonide alla kirjutanud tulevikus, kuidas te näete siin siin ähm, suhteid nende liikmesriikidega, kelle ähm, senised tulemused tööorganisatsiooni konventsioonide ülevõtmisel on ütleme nii äh, vähem veenvad ja kuidas äh, nõukogu troikat äh, kasutatakse selleks ära, et järelevalvet pidada li-, nende liikmesriikide üle, kes ei ole väga hästi neid konventsioone üle võtnud. Teil on äh, nüüd härra volinik kümme minutit vastamiseks ja võib-olla õnnestub teil vastata ka proua Steinbrücki küsimustele, mis jäid enne vastamata. suur tänu! Yes, let me start by the two point. alustan nendest kahest punktist, eh, mida ma küll ei unustanud, eh, aga kahjuks jäid need mul vahele. esimene puudutab eh, SF-i ja teiste finantsinstrumentide piiriülest võimekust. meie eesmärgiks on tugevdada selliseid piiriüleseid võimalusi SF-is sees on selleks äh, nüüd konkreetsemad ka viited äh, kui minevikus, äh, kui te leiate, et siin on mingisugused ebavajalikud või õigustamatud piirangud ESF-is või ükskõik millises teises finantsinstrumendis, siis arutame seda konkreetselt, sest loomulikult see oleks vastuolus meie eesmärkidega. me tahame Äh, nii palju kui võimalik äh, toetada piiriülest äh, tööhõivet ning koostööd. Need nii-öelda piirangud töötajate lähetamise ettepanekus, mis puudutab seda sektoripõhist küsimust, siis liikmesriikidel on võimalus meie poolt ettepakutust kaugemale minna. näiteks tuleks vastutuse küsimus ehitustööstuses eh, üles võttes, meie arvates peaks see olema igal pool, aga paljudes liikmesriikides tegelikult ka on olemas seadusandlus, mis läheb sellest sektorist kaugemale. nüüd see teine osa paketist Monti kaks, härra Kristjanson tuli selle punkti juurde tagasi, siin on äh, Äh, võimalik äh, konflikt äh, töötajate põhiõiguse, streikimisõiguse ning teise olulise õiguse ehk siis üks põhivabadusi, millel siseturg põhineb juba majandusühendusest alates. siin tegelikult ei tohiks olla mingit konkurentsi, ükski nendest kahest õigusest ei tohiks olla primaarne ja see on ka see, mis on äh, selle ettepaneku aluseks, sest äh, need asjad peaksid tegelikult teineteist täiendama. streikimisõigus on äh, selline teatav garantii. see on äh, seotud olukordadega tööasjades ja sellest üks on ka vabadus osutada teenuseid. ja ning lisaks sellele äh, Äh, siin Monti kaks äh, äh, määruses välja toodud mehhanism peaks olema väga praktiline vahend, millega vältida konflikte, mis on minevikus olnud äärmiselt tihedad, tagada, et kui konfliktid hoolimata paremast seadusandluse taset leiavad, siis saavad nad lahenduse paremini paremas koostöös. kas see pakett või ükskõik milline teine komisjoni algatus peaks kaitsma paremini Euroopa turgu. ma arvan, et äh, see on äh, väide, mille, mida tuleks esitleda väga hoolikalt ja siit võib äh, tekkida probleem. kui me vaatame Euroopa kaubandustasakaalu, siis kui siit võtta ära energeetika ja loodusvarad, siis see on väga positiivne. Euroopal ühesõnaga ei ole äh, väga suurt probleemi Euroopa Liidu toodete teistele turgudele saatmisega, Euroopal on tasakaalus kaubandussuhted ülejäänud maailmaga, isegi kui võtta arvesse energeetika ning loodusvarad, aga ma olen nõus, et me peame olema siin realistlikumad oma majandussuhetes ülejäänud maailmaga, mitte aga tingimata protektsionismi kaudu näiteks äh, peame me tagama, et äh, sotsiaalsed õigused, sotsiaalkaitse äh, meie kaubanduspartnerite seas paraneks teistes riikides, teistes piirkondades, seetõttu on äärmiselt oluline, on äärmiselt oluline ka G kahekümne protsess. selle koha pealt on tehtud päris palju tööd ning Äh, on tehtud ka järeldusi sotsiaalkaitsjate koha pealt, paremad äh, tervishoiu ja turvalisusstandardid, töötajate õigused, äh, sotsiaalne dialoog strateegiliste partnerite vahel, see on seal järeldustes sees. ja komisjoni otsus, mis puudutab riigihankeid, ka see aitab saavutada sellist realistlikumat lähenemist. see oli ettepanek, mille tegi volinik Barnier. mõned nendest probleemidest, mida siin mainitud on, on seotud teiste volinikega, kaubandus, siseturg, maksustamine, kõikides nendes valdkondades on edu saavutatud. ehk saab arutada selle üle, kui palju, mis kiirusel selline progress on saabunud, aga selle teema peaks ilmselt tõstatama teiste kolleegidega. kas tööhõivepakett äh, reageerib piisavalt vanematele või väiksemate oskustega töötajatele. loomulikult me peame ka nende kategooriatega tegelema, aga jällegi peaksime uurima, milline on tõeline probleem ja milline on õige lähenemine. vanemate äh, töötajate jaoks on meil Euroopa aktiivse vananemise aasta, mille eesmärgiks on äh, saavutada ka konkreetseid ettepanekuid. aga mis puudutab tegelikku tööturu situatsiooni, siis eh, vanemate töötajate kategooria ei ole hetkel kõige suurem probleem. isegi kriisi ajal on eh, näha, et eh, vanemate töötajate kategoorias tööhõive aasta-aastalt kasvab. ja nüüd see küsimus väiksemate oskustega. jah, loomulikult meie eesmärgiks on aidata sellistel inimestel rohkem tööd saada, saada paremaid oskusi, aga kui me vaatame tõelist tööturu situatsiooni, siis kõige hullemas olukorras äh, majanduslanguse ajal ei ole olnud need äh, väheste oskustega töötajad, vaid need keskmise kategooria inimesed. ehk see on selline äh, tööhõive polariseerimine, ehk siis kõige suurem kaotus oli selles keskmises kategoorias just ja seetõttu me peame keskenduma uutele pingutustele, meil on loomulikult kõikide kategooriate jaoks strate-, strateegiaid vaja, aga kui me räägime uuest fookusest, pingutuste ja strateegiate parandamisest, siis äh, peaksime me tuvastama, kus on äh, kõige suuremad probleemid. härra Brodelli, äh, mis puudutab turvalisust ja tervishoidu, siis jah, ma olen nõus, me töötame välja uut strateegiat, aga kõigepealt on meil vaja läbi viia päris palju hindamisi eelmisel reedel äh, algatasime me uue turvalisuse tervishoiu kampaania Brüsselis koos Bauagentariga. ka siin ma sain öelda, et kõigepealt me viime selle hindamise läbi, aga uue strateegia võimaliku sisuga me juba tegeleme ja ma tõesti hindaksin seda, kui te aitaksite meil määratleda võtme elementi võimalikus uues pika perspektiivi strateegias see noortegarantii, mida te tõstatasite, siis homme ministrid seda äh, arutavad äh, mitteametlikus nõukogu, mitteametliku nõukogu käigus Taanis ja kus me oleme samas klastris koos Pervans Peresiga, et arutada noorte äh, garantiid ministrite ennastega. ja loodetavasti jõutakse väga praktilistele järeldustele selle protsessi kaudu mis puudutab äh, ILO rolli, siis äh, olen ma isiklikult äh, sellega seotud olnud, aga ka institutsionaalselt tihedas koostöös näiteks ühinenud teadustöö ILO-ga roheliste töökohtade üle, me oleme välja arendanud algatuse, mis on osa tööhõivepaketist, esitlesime seda koos peasekretäri, ILO peasekretäriga viimasel, eelmisel sügisel Genfis. komisjoni teatis aastast kaks tuhat kaheksa on juba palunud liikmesriikidel äh, kõike seda ratifeer-, ratifitseerida, nii et nüüd äh, on äh, see kõik liikmesriikide kätes, aga uurime seda küsimust ning varsti informeerin teid ka selle progressi kohta. aga teenistused on selle küsimuse koha pealt ka uuringut läbi viimas ja seda äh, jagan ma teiega, kui me oleme oma analüüsiga ühele poole jõudnud. suur aitäh! jah, see on siis äh, see liigendatud dialoogi oluliseks punktiks. Äh, suur tänu! suur tänu, et te vastasite parlamendi küsimustele, ootame nüüd teie tegevuskava ja mis meie homme kohtume siis teiega omavahel ja, ja mõne aja pärast siis olete jälle komisjoni ees. suur tänu, ütleb härra Andor. Köszönöm, hogy elmondtad.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 Euh, kallid kolleegid, ma paluksin teil nüüd uuesti võtta kohad sisse. ma teeksin ettepaneku, et kuivõrd meie päevakord on täna ikkagi väga tihe, minna kohe töö juurde tagasi, kuigi ainult pooled äh, meie vestluskaaslastest on kohale jõudnud. alustagem siis härra Pöögest. Ähm, suur tänu, et tulite siia eelarvekomisjoni nimel meiega kohtuma. meie peame loomulikult seda arutelu mitmeaastase finantsraamistiku kohta väga oluliseks, ette nähtud siis aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend see on finantsraamistik, mille puhul meie komisjon ka oma arvamuse kavatseb esitada. ja praegu me oleme astunud täiesti uude faasi sellega, sellepärast et üldasjade nõukogu äh, kavatseb äh, plokkide kaupa sõna võtta äh, selle kohta, mida nimetatakse läbirääkimiste paketiks ja võt-, ja järgnevad siis äh, Äh, kontakti, äh, kohtumised äh, kõikide vastutavate parlamendikomisjonidega, see peab toimuma tohutus ruumis, sellepärast et neid raportööre on palju ja tegelikult teatavat muret on tuntud selles osas, kuidas need läbirääkimised praegu nõukogus lähevad ja ei arvestata sugugi meie töörütmiga nii et teiega kohtumine on äh, täiesti äh, meelega niimoodi valitud äh, toimuma täna ja ma ei hakkaks siin pikalt venitama, annan sõna härra Pöögele, et ta räägiks sellest, kuidas läbirääkimised nõukoguga käivad. ühtekuuluvuspoliitika on meie päevakorras homme, aga ta, nagu te teate, see pole kellelegi saladus, on meie komisjon palunud et me oleksime kaasatud komisjon selles küsimuses. meile tundub, et äh, esimehed ei ole seda küsimust suutnud veel lahendada, aga see on osa siis äh, meie seisukohtadest, meie arvame, et praegu Euroopa Liidu äh, olukorda arvestades tööpuuduse määrad, sotsiaalpaktid, kõik liikmesriigid nii kriisi tõttu aga ka sellepärast, et äh, avaliku sektori vahendid on oluliselt äh, kokku kuivanud. sellises olukorras ei äh, saa meie komisjon tõukefondide osas jääda vaiki. see on küll kaasatud sellesse üldisesse raamistikku kõigepealt on teatud meetmed, mis puudutavad konkreetseid fonde, kolme fondi, regioonidevahelise koostööfond, tõukefondid ning Euroopa Finantsstabiilsusfond, aga lisaks sellele on meie jaoks ka makromajanduse tingimuste seadmine oluline ja veel palju teisi valdkondi, mis on otseselt seotud Euroopa Sotsiaalfondiga ma ei tahaks siin võtta seisukohti eh, ja ei nõua teilt vastuseid asjade kohta, mille eest ei vastuta, aga tahtsin natukene anda teile taustpilti selle kohta, millistes meeleoludes on meie komisjon, te meie liige ei ole, aga mõtlesin, et võib-olla on teie jaoks kasulik eh, teada, millises vaimus me siis mõtlema loomulikult äh, me oleme arvesse võtnud äh, need läbirääkimised, mis on käinud äh, arvude üle ja loomulikult me ei ole toonud välja ühtegi arvu, mis võiks eelarve läbirääkimisi ennetama hakata. me ei too välja siia neid arve, mille meie komisjon, meie parlamendi erikomisjon on avaldanud suur tänu, suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid. härra Kalfin oleks pidanud tegelikult minuga koos täna siin sellel kohtumisel osalema, tema on samuti mitmeaastase finantsraamistiku raportöör parlamendi jaoks, kuid nagu te ilmselt teate, oleme me nüüd tänu Lissaboni lepingule hoopis teistsuguses olukorras kui viimane kord, kui me finantsraamistikust rääkisime. nõukogu ei saa otse otsustada eh, ilma meieta, Euroopa Parlament peab oma heakskiidu sellele absoluutse enamusega andma ja meie tuletan teile meelde, tulevikukonvendi ajal surusime läbi selle, et mitmeaastane finantsraamistik läheb kaasasutusmenetluse alla. tänu liikmesriikide diplomaatidega ühistööle õnnestus äh, meil see saavutada. mis tähendab seda, et nüüd me peame koostööd tegema teiste institutsioonidega mõistlikult äh, ja koostööaltilt, selleks et asju saaks äh, siiski korrapäraselt ja suhteliselt kiiresti ära lahendada tänu Troika Ungari ja Poola, Poola saavutustele ja Taani kui eesistuja edasistele saavutustele on parlamendi läbirääkimiste meeskond, kuhu kuulub viis liiget, meie meeskonda juhib härra Lamassuur, kohtunud eesistumist Trioga ning äh, nad andsid meile siis ülevaate enne seda kohtumist ja pärast. Taani eesistujariigina on nüüd nõus olnud sellega, et ka nemad osalevad üldasjade nõukogu, et ka nendel nüüd üldasjade nõukogu mitteametlikele kohtumistele juurdepääs. ja tegelikult see on meie jaoks väga oluline, arvestades seda, milline see läbirääkimiste pakett praegu on. tegemist on esmakordse võimalusega parlamendi jaoks. meil õnnestus juba enne komisjoni ettepanekut eh, jätkusuutlike ressursside komisjonis oma läbirääkimiste positsioonid paika panna, eh, me, need kiideti heaks ka täiskogus ja meie mandaat on praegu kindel. põhimõtteliselt arvestades praegust finants- ja majanduskriisi, millest me end leiame, ja eelarvekriisi, on see väga teretulnud samm, aga selleks, et kinni pidada Lissaboni lepingu sätetest, peaks äh, finantsraamistik viis protsenti suurenema aastaks kaks tuhat viisteist. kui liikmesriigid sellega nõus ei ole, siis äh, nad peavad ütlema, et millised prioriteedid nad tahavad siis kõrvale heita, sest vastasel juhul praeguseid prioriteete kõiki katta ei ole võimalik, kui need kärped läbi viiakse see saab siis olema suuniseks ju ometigi ka tulevastele eelarvepoliitikatele kolme protsendi tõusumäär üle terve Euroopa, me räägime siin saja kahekümnest miljardist eurost ehk teisisõnu kogu Euroopa Liidu aastaeelarve, arengupoliitika null koma seitse protsenti, ma ei näe seda mitte kusagil liikmesriikide praegu finantskavades, vist on ainult kolm-neli äh, liikmesriiki, kes selle on kava võtnud ja samas loomulikult äh, tuleb ka ühtekuuluvusfondiga seotud kohustusi täita. meil on üsna palju makseid äh, jäänud vastamat-, äh, välja maksmata, äh, väga palju kulukohustusi on täitmata ja need puudujäägid tuleb ka kõrvaldada hetkel on praegu kaheksa liikmesriiki, kes on nõukogus öelnud, et nad tahavad tühistada Euroopa üleilmastumise fondi. see on äh, täiesti selgelt olnud Euroopa Parlamendi seisukohtadele vastu. samal aga selle fondi kasutamine on viimastel aastatel alati küll vabastanud vahendid kuid äh, ei ole ette nähtud seda, et need vahendid oleks võimalik võtta kuskilt teistelt, teistelt eelarveridadelt. aga samas on seda siiski tehtud teinekord. meie tahame, et äh, rahavood oleksid pidevad komisjoni algatusel eelmisel tippkohtumisel ülemkogul otsustati, et rohkem tuleks ära teha ka VKE-de jaoks, äh, selleks et võidelda noorte äh, seas valitsevale tööpuudus, valitseva tööpuudusega, see on meie üks selgetest prioriteetidest. Need tuleb uuesti vaatluse alla vaadata, need on kõik väga olulised muidugi, aga peab siiski äh, vaatama ka seda, mida see tähendab seadusandlikule taustale nende läbirääkimiste käigus järgnevatel aastatel me oleme muidugi juba praegu väga mures selle pärast, kuidas asjad nende läbirääkimispakettidega lähevad. me ei saa nõukogu kuidagi peale, nõukogule peale suruda, et äh, millised seisukohad neil peaksid välja kujunema. aga äh, mingisugused seisukohad nad siis kuuekümne viie mitmeaastase programmi osas peavad äh, langetama ja kõigepealt oma positsioonid meile selgeks tegema ja siis me saame hakata alles läbirääkimisi pidada ja seda tuleb härra Schultzile veel öelda. meie mure oli selles, et see, mis nendes läbirääkimispakettides on, ei peaks minema automaatselt nõukokku, kus kõik otsused langetatakse, vaid need tuleb läbi rääkida erikomisjonides või eriinstitutsioonides, mis on selleks kohased, selleks, et vastata sellele, mis on kirjas Lissaboni lepingus ja me nõuame seda ja rõhume sellele, ja arvestades praeguseid arenguid nõukogus eh, ja vastavalt sellele, mida meile räägitakse homme, peame me siis kaaluma seda, kuidas Euroopa Parlament peaks sellele kõigele reageerima pärast eh, nõukogu kohtumist, aga ka enne seda. ja siis veel üks asi, millele te veel viitasite, eh, proua esineja, ilmselt kuskil novembri alguses vastavalt äh, kodukorrale kavatseme me esitada vahearuande, kuhu hõlmame siis äh, huvitatud komisjonide arvamused. ja ma muidugi äh, tahaksin kõigepealt ära oodata nõukogu signaalid ja siis saame me juba täpsemalt otsustada, milline on parlamendi läbirääkimiste positsioon, enne kui tuleb viimane ja oluline läbirääkimiste voor. ning ähm, praegu me tahame mitmeaastaste programmidega siiski jätkata, nii nagu proua esinaine ütles, kuid samal ajal tahame valmistada ka arvamuse eelarvekomisjonile. aga me selle dokumendi tahame septembri keskpaigaks juba esitada natukene varem siis, kui varem, äh, selleks et natukene mõelda selle üle, mida komis-, nõukogu on välja pakkunud. ühtlasi arvan ma ka, et arvestades, et äh, on tekkinud teatav äh, vasturääkivus nõukogus on neid, kes armastavad ühtekuuluvust rohkem kui põllumajandust, teised, kes armastavad põllumajandust rohkem kui midagi muud, on neid, kes ei taha üldse ühtegi senti välja anda, teised arvavad, et tõus peaks jääma protsendi raamesse, aga põhimõtteliselt jõuame me ikkagi tagasi ühte ja samasse punkti nimelt, et Euroopa eelarvele läheneb äh, Euroopa Nõukogu suure äh, kärpekirvega. praegu on komisjon teinud ettepaneku Euroopa eelarve külmutada antud tasandil, varem on need kasvuprotsendid olnud üks koma kaheksateist protsenti SKP-st Euroopa üleselt, nüüd aastaks kaks tuhat kakskümmend on välja pakutud, et see peaks olema üks koma null neli protsenti. eelarvekomisjon on siis esitanud oma arvamuse, see on meie läbirääkimise raamistik ja me peame nõukogule selgeks tegema selle, et kui me ei langeta otsust eelarve suurendamise kohta, siis äh, on, on tulemuseks eelarvekriis, sest et äh, määrad ja tulemus jääb äh, saavutamata ja vanad äh, reeglid kehtivad kuni selle hetkeni, kuni äh, mingisugune kokkulepe saavutatakse. loomulikult meie ülesanne on välja saata ka hoiatussignaal. me tahame ikkagi mingisugust lahendust mingiks hetkeks me ei taha äh, selle finants, mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisega liialt viivitada, sest see viiks ka rakendamise liikmesriikides äh, kaugemasse tulevikku ja see tekitab väga suuri probleeme äh, selle aasta ja järgmise aasta eelarvetega, eelarvete planeerimisega, sest et ka need peavad vastama ju ometigi mitmeaastasele finantsraamistikule. nii et mida meil siis nüüd on vaja? meil on vaja mõistlikku ettepanekut nõukogult ainus, mida eelarvekomisjon saab teha, on minna sellise raportiga täiskokku, millele täiskogu saab vastata kas jah või ei sõnaga. nii et äh, asi tuleb väga üksikasjalikult läbi rääkida nõukogu ja teiste äh, üksustega selleks, et nad mõistaksid, kui äh, palju meil on vaja paindlikkust ja kui raske on meil praegu selliste summadega hakkama saada, meil on vaja kõik ressursid koondada miks ma seda räägin, räägin ühtlasi ka sellepärast, et meie parlamendis ei kavatse oma sammudes äh, kuidagi eemalduda Lissaboni lepingu sätetest asi on selles, et meil on hädasti vaja omavahendeid, kuivõrd Lissaboni leping ühelt poolt seda nõuab, aga tähtsamgi on võib-olla see, et me saaksime niimoodi lahti eh, igasugusest eh, halvakspanust eh, Euroopa institutsioonide vastu, kes pidevalt rahva meelest räägivad iseenese rahakotist ja mitte millestki muust, aga see on ainus viis, kuidas me jõuame tõelise edasiminekuga suur tänu, härra Kalfan, te olete ka jõudnud kohale, suur tänu, et te jõudsite, võib-olla te tahaksite täiendada seda, mida teie kolleeg juba on rääkinud. Uh, uh, to... suur aitäh, vabandust, et hiljaks jäin, pidin ühes teises komisjonis raportit esitlema ja nad jäid seal ajakavast maha. Uh, paar lauset lisaks sellele, mida Raimar just ütles finantsraamistiku sisu kohta, tahaksin lisada mõned menetlusi puudutavad äh, punktid komisjonides. homme toimub üld, esimene üldine nõukogu, kus äh, arutatakse äh, läbirääkimiste paketi lahtist osa veel mais, näeme me selle eelnõud, paketi on öelnud ja siis juunis esi-, teeb eesistuja ülemkogule ettepaneku, et need sätted vastu võtta. siin on teatav risk, siin parlamendis on meil kaks menetlust äh, äh, finantsraamistikuga tegelemiseks nõukoguga. esimene äh, on raamistik ise, need arvud, mis selleni meil on olemas kontseptsioon kon,, kontseptsioon, nagu Raimerit ütles, me võime lõpus öelda jah või ei, aga meil on ka teine menetlus, mis puudutab õiguslikku alust, kus meil on kuuskümmend viis dokumenti äh, Äh, kaasa arvatud äh, tööhõivekomisjonist äh, ja need on dokumendid, mis annavad õigusliku aluse ning praktiliselt kirjeldavad kõiki probleeme rahastamisega ja siin on meil kaasotsustusõigused. ei ole vastuvõetav, et parlamendilt võetakse ära õigus arutada kaasotsustust, kui riigijuhid Äh, otsustavad anda väga range mandaadi. ehk siis, kui juunis ütlevad riigijuhid midagi, siis äh, ilmselt ministrid ei ole valmis seda uuesti avama ja seda parlamendiga arutama. ehk siis see on esimene asi, mida me peame ennetama. homme on kontaktrühma kohtumine, seal on ka tööhõivekomisjoni esimees, nii et ma arvan, et see on aeg ja koht, kus Äh, paika panna, kuidas parlamendi õigused säilitada, et meil oleks võimalus korralikult nõukoguga läbi rääkida, mida iganes me läbi rääkima tahame, läbi rääkida tahame. teine asi puudutab ajastust. ma tean, et äh, nõukogu ei ole äh, läbirääkimiste alustamine ei ole nende jaoks väga teretulnud, aga ma leian, et me peame läbirääkimisi nõukoguga siiski alustama nii kiiresti kui võimalik, kui meil on olemas läbi, läbirääkimiste positsioon selle õigusliku aluse dokumendi kohta. me peame üritama nõukogule avaldada veidi institutsionaalset survet, et läbirääkimisi alustada. me tahame vältida olukorda, kus riigijuhid teevad suured otsused, nõukogu ei ole äh, sisu osas parlamendiga piisavalt läbi rääkinud ning meil on äärmiselt piiratud äh, äh, ala selle koha pealt, mida me läbi rääkida saame. nii et mida varem me alustame sisulisi läbirääkimisi nõukoguga, seda rohkem on parlamendil institutsioonina võimalusi. ja nüüd, mis puudutab eelarve numbritest, kui eelarvest räägitakse, siis kõik mõtlevad numbrite peale ja see ongi normaalne me oleme sellest rääkinud korduvalt erinevates formaatides. kindlasti peame me vältima sektoraalsete kokkulepete sõlmimist. ehk siis parlament ja nõukogu on nõus põllumajanduse peatükiga, ühtekorralduse peatükiga ja nii edasi. me peame seda vältima, kui me tahame säilitada tugevat läbirääkimiste positsiooni nõukoguga ehk siis see põhimõte, et mitte milleski ei ole kokku lepitud, enne kui me kõiges oleme kokku leppinud, see peaks siiski säilima. see ei tähenda seda, et äh, komisjonid peavad panema lihtsalt X-id selle koha peal, kus numbrid peaksid olema, meil on olemas Sure raport, mis ei ole küll väga konkreetne, aga annab äh, üldise ülevaate sellest, äh, millisena me numbreid ette näeme ja meil on komisjoni ettepanek. ehk siis me tahame, et debatis oleksid, oleks kõik mis äh, jääb äh, sureraporti alla, komisjonide alla, ehk siis see on äh, läbirääkimiste mandaat kõigile, läbirääkimiste meeskond komisjoni läbirääkimisteks ja nii edasi, kuni siis täiskogu otsustab lõpuks. see, et me ei ole numbrite koha peal ühel meelel, ei tähenda, et me numbritest rääkida ei saaks, aitäh. suur tänu! suur tänu sellest selle eest, et te üritate vähemalt parlamendi tasandil ära teha selle, mille eest, mille tegemata jätmise eest me kritiseerime nõukogu. siin komisjonis on äh, teie läbirääkijad äh, need, kes tahavad äh, olla meeskonnamängijad, me tahame ikkagi ühtset liini mm, vedada, jah, arvude osas ei ole kindlasti kokkulepet, aga me tahaksime siiski välja kujundada sellise strateegia, mis oleks ühine. me ei tahaks mitte kuidagi äh, mingisugust võidujooksu siin omavahel korraldada, et osad lähevad kaugemale kui teised, äh, pakkuda end minema varem kui teised. me tahame, et kõik parlament väljaspoole paistaks ühtsena äh, presidendi tasandil, komisjonide tasandil ja mitte keegi ei taha siin olla üksik ratsanik. vähemalt meie seast. eriti äh, kuivõrd äh, kaalul on sellised asjad, äh, millest me juba täna rääkisime, ehk teisisõnu äh, küsimused, mis on komisjonide ülesed. ja ma tahaksin tõesti tänada, et te olete, kallid kolleegid, tulnud meie ette täna. härra Pööge, teie rääkisite Üleilmastumise fondist seni on see olnud eraldi eelarverida mida toideti siis Euroopa Sotsiaalfondist. ma olen näinud aga nüüd dokumente, eh, mis on osa siis selles läbirääkimiste paketist ja tegelikult see üldse mingisugune pakt ei ole, vähemalt küsimus on olnud ainult sellest, et kas olete eh, huvitatud üleilmastumise fondiga jätkamisest või ei või tahate seda suurendada ausalt öeldes ähm, ja ma nüüd vabandan väljenduse eest, äh, sajab silme eest kirjuks äh, ja tundub, et äh, kellelgi on hallutsinatsioonid seal. kuidas selle nõukoguga siiski on? proua Harkinit täna kohal ei ole, kuid ma kujutan ette, et seadusandjana äh, Äh, alusteksti loomisel, kui ma oleksin näinud sellist teksti, kus on äh, küsimus ja siis on kolm vastuse varianti üleilmastumise fondi tuleviku kohta, siis mul tekiks küll küsimus, et no millest me räägime. mis kogu selle asja üldse mõte siis on? Te ütlesite, et äh, te, teie viimased ettepanekud tulevad enne aasta lõppu, no see on meie meelest kaheteistkümnendal tunnil äh, ma ei taha, et parlament muidugi alati astuks võitlusesse ähm, äh, nõukoguga ja tulemuseks oleks see, et Merkel helistab Blairile mingisugusel äh, hilisel õhtutunnil ja siis asjad lähenevad. ma arvan, et inimesed võiksid siiski ennast korralikult välja magada, et ei peaks kogu aeg sellist asja kordama ja et ei tekiks, tuleks mingisuguseid öiseid üllatusi äh, ja jääks jälle sellist muljet, et terve Euroopa Parlament äh, rahulikult magas ja nõukogu muudkui ägas töökoorma all ja peavad siis keset ööd otsuseid langetama. mulle tundub, et Euroopa Parlament praegu peaks küll märgi maha panema ja oma piirid paika panema, üles näitama ka valmisolekut läbirääkimisteks. härra Kalfin, tõesti, praegu on eriline moment nimelt ühenduse eelarve lisandväärtus, eriti just nendes poliitikates, mis on meie portfellis, eh, võrreldes eh, siseriiklike poliitikatega oleks väga suur. ja see on meie tugevus, et Euroopa Liidu ülene eelarve oleks tugevam kui siseriikide eelarvet üksinda. ma rääkisin hetk tagasi ka sellest, et me tahaksime teada, millised on erinevate komisjonide vahelised äh, Äh, dünaamikad, mis on välja kujunenud. aga ma tahaksin teada, kas see läbirääkimiste pakett praegu õiguslikku alust äh, on hakanud kuidagi ennetama sellepärast, et tegelikult niimoodi, kui komisjon praegu käitub, äh, tegelikult hakatakse ennetama seda, milline see asi lõpuks välja näeb. mul on väga konkreetne küsimus, tõukefondid, selles osas on komisjon juba esitanud strateegilise raamistiku, mis äh, on jäänud ilma igasuguste arutelude ja mis juba koridorides liigub kui äh, fait accompli ja ühelt poolt on meil siis nõukogu, kes äh, peab eelarve läbirääkimisi nagu õiguslikku alust ei oleks, siis on komisjon teiselt poolt, kes mingisuguse tööhõiveplaani ja ma ei tea, mis iganes kavadega tuleb välja ilma õigusliku aluseta kas meil ei ole siin äh, teatav ebakõla? ma vabandan, et ma liiga palju aega kulutasin võib-olla, aga ma olen siiski raportöör ja arvasin, et äh, ma peaksin võib-olla natukene täpsemalt asju seletama. Kinga Könts ja kes veel soovib sõna? proua Schröter, te ei tahagi, see üllatab mind natukene. proua Könts siis ainult. ja härra Serkas ja proua Schröter on ka öö, äh, üles ärganud rahvaparteist siis keegi ei taha, proua Bauer. nüüd paneme selle nimekirja kinni ja proua Kents. Eh, eh, suur aitäh, eh, proua esimees, nagu me siin oleme aru saamas, siis tegemist on väga keeruka protsessiga, erikomisjonid arutavad konkreetseid kaustu, libekomisjonis oleme seda alustanud, mina tulen just ühelt selliselt Eh, esialgselt eh, triloogilt ja tundub, et eh, nõukogu on selle taustaga suhteliselt avatud, aga see ei ole kõige keerukamate hulgas. samal ajal me teame, et finantsraamistikuga peamine probleem on see, kui suured on need erandused ja äh, need ümbrikud. tahaksin küsida teie käest, kas äh, ei oleks äh, kasulik võtta vastu selline resolutsioon või midagi, kus parlamendi poolelt saadetakse tugev sõnum selle kohta, mida me nõukogult eeldame, kuidas me tahaksime kogu seda protseduuri näha, see peaks olema selline äh, paralleelne protsess erinevate kohtadega samal ajal, siin on kaht tüüpi riskid, üks on see, et ei ole nõukogu positsiooni, et äh, nõukogu ei ole partneriks kahe-kolmepoolsete läbirääkimiste puhul, teine risk on see, et äh, nõukogus saavutatakse väga varane konsensus, see on nagu kivisse raiutud ja siis ei ole mitte mingisugust ruumi läbirääkimisteks ehk siis minu arvates oleks kasulik äh, äh, menetluse osas läbi rääkida, et tagada, et see on piisavalt õiglane ning paindlik äh, protsess, võttes arvesse konkreetsete komisjonide küsimuse, aga ka täieliku mitmeaastase finantsraamistiku ning surekomisjoni raporti. ma ei tea, kas seda alguses mainiti või mitte, aga minu arvates on äärmiselt oluline kohe alguses ka menetluse küsimust arutada, et kuidas meie tahaksime seda läbi rääkida, kuidas me tahaksime seda, kogu seda protsessi läbida, aitäh. Eh, suur tänu, härra Serkas ja siis Edith Bauer. suur aitäh. tahaksin rõhutada seda, et sotsialistide jaoks on äärmiselt oluline meeles pidada mm, esimehe poolt eh, tehtud eh, märkust. järgida seda arutelu, meil on, me peame tegema ühise jõupingutuse, sest me oleme suure institutsionaalse arutelu ees parlament paneb paika oma ambitsioonid ja eesmärgid kui nõukogu saavutab selle, et äh, parlament võib luua head, äh, häid poliitikaid, ei, me ei tohi unustada ära, et tegemist on ühise ja institutsionaalse jõupingutusega, mis on meie kõikide ühises, ühi-, ühistes huvides. tegemist on äärmiselt olulise sektoriga. sotsialistide fraktsiooni jaoks on, on teatud piir, limiit tundub, et tegemist on sellise häirekellaga iga kord, kui nõukogu selle piiri ületab. härra Pööge ütles, et teatud riigijuhid ei tea, et nad on kirjutanud alla äh, Lissaboni leppele. kuid äh, need lepped ongi selleks ju loodud, et neist tuleb ka kinni pidada. ning me ei tohi ära unustada neid poliitikaid, mis on juba lepetes äh, paika pandud ja mis on alla kirjutatud. ning äh, see on, see ongi see punane joon või see piir, äh, mida sotsialistid kunagi silmist ei kaota. ühtekuuluvuspoliitikatel on loomulikult vaja ette näha piisav eelarve meie fraktsioon toetab järgmiste kuude jooksul eh, seda, sest et on oluline parlamendi häält eh, kuuldavaks teha. aitäh teile! Puis ensuite, Elisabeth Schröder. Sorry for that uh,. I have a feel-. vabandust. proua Power võtab sõna. mul on uh, tunne, et uh, eelnevad kõnelejad äh, on peamised küsimused ära esitanud, peamiselt proua Perez. mul on selline osaline küsimus, mis puudutab üleilmastuse fondi. milline on teie positsioon EGF-i olukorra definitsiooni kohta, mis võrrelda eh, suhtes eelarvega. ma ei tea, kas te tegelete ka sellega, et erinevad poliitikad ja vahendid eh, omavahel kokku sobiksid, aga siin komisjonis on meil suur probleem sellega, et osa põllumajanduspoliitikast on toodud ka üleilmastumise fondi alla. ma ei tea, kas teie huviala äh, on ka äh, see küsimus, aga kui on, siis tahaksin teada teie vastust sellele. Frau Schröter, palun. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte zwei Punkte ansprechen suur aitäh! tahaksin peatuda kahel punktil. esiteks fakt, et meie komisjon vastutab äärmiselt olulise instrumendi eest äh, üleilmastumisfondi siseselt, mis näeb ette äh, see on, see vahend on äh, progress vähemalt siiani on seda niimoodi kutsutud. tegemist on fondiga, mis toetab sotsiaalseid eh, küsimusi erinevates sektorites eh, sellele on küll eelarves näidatud eh, väga vähe raha ette ja seega riskeerib see programm üldse kaotamisega. seega ma tahaksin teada, kas see finantsinstrument saaks suuremaid finantseeringuid. meie arvame, et seda tuleks ette näha algatusfaasis ja missugune on äh, selle äh, finantsinstrumendi olukord äh, praegusel hetkel. minu arust on tegemist äärmiselt olulise pilootprojektiga sotsiaalvaldkonnas. teine punkt konkreetsetes läbirääkimistes kas me ei peaks rääkima ka mitte eh, selle finantsinstrumendi võimalusi tugevdada ja ma ei tea ka, ka kompetentsidest rääkides Need on makromajanduse valdkonna projektid. räägitakse, et kui liikmesriikidel on võlad, siis nad ei saa Euroopa finantseeringuid ja sotsiaal- ja tõukefondid seega kaotatakse, kuid liikmesriikide jaoks need tõukefondid olekski ainukeseks võimaluseks välja pääseda sellisest raskest olukorrast, kuid Euroopa Liit tahab ka praegu sellised ainsad võimalused nendelt riikidelt ära võtta ja seega ma näen siin vastuolu selles, et teatud eh, finantsinstrumenti soovitakse üldse kaotada et kas see puudutab ka käesolevaid läbirääkimisi ja missugune on teie seisukoht, aitäh? suur tänu, vastata võib-olla samas järjekorras, nii et härra Pööge kõigepealt ja siis härra Kalfin. Ja, vielen Dank äh, für die Fragen und äh, auch die damit verbundenen äh, suur aitäh teile esitatud küsimuste eest ja teie panuse eest teemasse me tutvume eh, menetluse küsimustega ning selle arendamisega eh, läbirääkimise käigus. kindlasti kontakt, kontaktgrupp tegeleb ka sellega, et otsustada, missugune on parim viis läheneda menetlemise, menetlusele. seega tuleb vaadata, missugused on nõukogu kokkuvõtted me peame panema paika, milline siis see punane liin või piir on, millest üle mitte minna, olles läbirääkimistes paindlikud, sest tegelikult mitte keegi ei tea, kui kaugele praegu Taani eesistuja võib minna. mitte lihtsalt rääkides siin numbritest, vaid ka vastu võetud lepetest. eriti, mis puudutab suuri Äh, projekte, põllumajandusfonde ja nii edasi. ja mitte keegi ei saa keelata ära seda, et äh, nõukogu mõtleb äh, nende asjade üle ja peab silmas Euroopa lisandväärtust ka kakskümmend kakskümmend programmi seega, kui nõukogu peaks võtma vastu teatud äh, otsuseid, siis see kindlasti mõjutab äh, ühisotsustamist väga tugevalt. seega me peame kohe algusest peale selgeks tegema, missugused on meile olulised äh, punktid ja me peame võtma väga konkreetsed seisukohad algusest peale, sest kui meil ei ole piisavaid ettepanekuid välja tuua, siis parlament ütleb ei ja mina olen valmis ka ei ütlema. me ei pea läbi rääkima eh, summadest, mis jäävad alla miinimummäärade, mis on lepetesse ette nähtud. kindlasti on probleeme mõningate asjade üleviimisega projektisiseselt, see oleneb ka seaduslikust alusest, kuid meie stardipunkt peab toetuma Schume eh, pro-, eh, raportile. me peame eh, tegema selgeks ka oma ministritele, et see on ka nende ühine huvi, mitte ainult otsustada kõike teatud ainsal tasemel, vaid äh, teha koostööd erinevate tasemete vahel. mitte piirates äh, pädevusi. võib toimuda teatud äh, institutsionaalne kattuvus ning on väike oht, et parlament me rääkisime ka äh, äh, fondi ja põllumajanduse suhtest. transpordikomisjon äh, tegeleb ka infrastruktuurile ette nähtud toetused tuleb kõigepealt läbi rääkida. kuid see ei ole meie pädevuses, kui te ütlete, et teatud äh, õiguslikud äh, aspektid tuleb kõrvale jätta, siis me hetkel oleme tõepoolest stand-by olukorras me peame parlamendikomisjonide eesmärke kindlasti silmas pidama. me vastutame tehniliste eh, küsimuste eest, mitte poliitiliste küsimuste eest. kui te leiate, et me peame tegelema teistsuguste küsimustega, siis me seda ka teeme kuid me ei võta initsiatiivi, sest see on endiselt teie pädevuses. sest äh, kui me selle ära unustame, siis äh, tekib siin väga suur segadus. ja see on täpselt sama asi, mida me nõukogu puhul kritiseerime. ma arvan, et seesama asi puudutab ka progressi, me peame kasutama samasugust lähenemist mis äh, puudutavad äh, komisjoni poolt välja pakutud äh, summasid. tegemist on paljude erinevate väikeste summadega, mis näiteks komisjoni ja nõukogu prioriteedid erinevates sektorites, ka ülemmäärade küsimused meil puuduvad äh, konkreetsed summad. kui me tahame kõik, äh, kõik äh, need asjad raamatupidamisse kanda, siis me peame neid arve muutma võrreldes nende arvudega, mis komisjon on praegusel hetkel meile esitanud. kui me räägime makromajanduse reservist see on minu jaoks veidi keeruline, sest et äh, oleme märganud teatud rahulolematust äh, järgides veidikene Kreeka äh, teed, mis toe-, tugines ainult võlgadele, võlga, võlgu võtmisele minu äh, liidumaa oli esimene, kus pandi võla ülempiir paika ja selleks oli ette nähtud üleminekuperiood kuni aastani kaks tuhat kakskümmend äh, föderaalvalitsuse toetusel. nii et ma saan väga hästi aru, mida regioonide komitee räägib, tõesti, äh, regioonid kannatavad, aga lõppkokkuvõttes, ja see on minu isiklik seisukoht, kui me tahame, et mingisugused meiepoolsed arvud paika jääksid, siis tuleb mõningad tingimused osade programmide osas kaalule võtta, ma ei räägi siin makromajanduslike tingimuste seadmisest, vaid sellest, mida me nende programmidega teeme ja mida nad peaksid täpsemalt rihtima. kuidas äh, need äh, riigid ka paati tõmmata, kes on netosissemaksjad sellepärast et tuleb selgeks teha neile see, et need projektid tegelikult ei ole regionaalsed, kuigi nad viiakse läbi ainult regioonides konkreetsetes, vaid need panustavad ühtsesse mm, tööhõive suurendamise paketti ja, ja majanduse taaskäivitamisesse ja seda me peame väga selgelt äh, välja ütlema. võib-olla niimoodi me suudaksime tagada Sotsiaalfondist teatavad ühtekuuluvusvahendid ma arvan, need ühendused kujunevad väga oluliseks kui me räägime lõpuks sellest, kui äh, hästi äh, rahastatud need fondid on, mille jaoks neid kasutatakse ja et kas meil õnnestub neid üldse tõhusalt kasutada ja kui meil see õnnestub, siis on edusammud minu meelest olnud suured. ja meie positsioonid oleks ka äh, siis vettpidavad, eriti ka avalikkuse ees, mis teinekord on ju väga problemaatiline. härra Kalvin? mul ei ole väga palju lisada, mul on ehk veidi teistsugune arvamus mikrotingimuslikkuse kohta, aga ehk ehk ei ole see siin see koht, kus seda arutada. ma arvan, et Raimer andis väga hea vastuse kõikidele küsimustele, aitäh bon,. Euh, euh suur tänu nagu ma näen, meie läbirääkimiste äh, meeskond on äh, täiesti ühtsel seisukohal. Äh, nojah, erinevused tulid siin täna hästi välja aga eh, siin on alati ju nendest, nendel läbirääkimisel institutsionaalne läbi, institutsionaalne eh, mõõde ja siis poliitiline mõõde ja eraldusjooned ei ole kahe mõõtme vahel ühed ja samad. mul on väga hea meel, et te leidsite aega eh, meie ette tulla, teil on kindlasti kalendrid puupüsti täis kohtumisi, aga sellised kohtumised on olulised Teil on kindlasti ka vaja infot selle kohta, kuidas meie komisjon äh, asjadele läheneb. Te käite kõikides komisjonides, kuulete nende seisukohti, kuid äh, kui järgmised eelarve läbirääkimised käivituvad, kui te võtate arvesse meie komisjoni arvamuse, mis äh, põhineb ju nendel probleemidel, millega Euroopa Liit täna on vastamisi ja meie räägime oma kodanike ootuste põhjalt, Ehm, siis te näete, et äh, meie ees seisev äh, probleem on äh, kolossaalne, eeldab see kõikide toetust, ehm, et ei kujuneks mitte pikkade nugade öö välja nendel läbirääkimistel, vaid hoopiski tugevate arvude öö ja kohtume jälle siis, suur tänu! bientôt. <laughs> Alors, euh, chers collègues, nous en venons... kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number viis. ma tahaksin sõna anda proua Morin Chartierile. tegemist on mõneti äh, eelneva arutelu jätkuga Äh, see on siis Euroopa Sotsiaalfondi puudutav äh, punkt. ma tahaksin teile, enne kui sõna saab äh, proua Moen Chartier, selle, et me peame, tahame mõned asjad ära vahetada siin äh, Äh, päevakorras, nimelt ähm, kell kaheksateist ma pean kohtuma eelarve ähm, raportööride ja presidendiga, parlamendi presidendiga selleks, et rääkida mitmeosast finantsraamistikust ja seega ma vabandan härra Kose ees, kes on minuga küll nõus, et me vahetame ära punktid kuus ja seitse. ja proua Hirš võtab kell kaheksateist juhtimise üle. proua Moran, nüüd viies punkt, teie arvamuse eelnõu, raporti eelnõu, vabandust. suur tänu äh, proua esimees, see raporti eelnõu Euroopa Sotsiaalfondi kohta on siis arutelul täna, tuleneb otseselt nendest aruteludest, mida me oleme teinud töögrupis Euroopa Sotsiaalfondi kohta erineva fraktsioon, erinevate fraktsioonide vahel. ja ma olen üritanud integreerida kõikide seisukohad olen olnud väga avatud kõikidele ettepanekutele. kõigepealt äh, mulle tundub väga oluline rõhutada seda, et see raport, mis teile on esitatud, äh, rõhub sellele, kui oluline on inimkapitali tehtavate investeeringute suurenemine selleks, et kriisiaegadel säiliks Euroopa dünaamilisus töökohtade loomisel, tuleb leida võimalused luua uusi töökohti, eh, kohandada meie tööjõuoskused uutele ettevõtete vajadustele ja eh, näha eh, töökohtades tõelist evolutsioonilist murrangut selline evolutsioon, ennetav poliitika muutuvatele oludele sõltub ka otseselt meie eh, soovist eh, Euroopa Sotsiaalfond viia vastavusse vajadustega. Eh, meie eesmärgiks on ju tõhus sotsiaalpoliitika ning kõige haavatavamad grupid on meie peamiseks mureallikaks, me tahame nad reintegreerida tööturule ja üritame niimoodi võidelda ka siis uute vahenditega vaesuse vastu ja kasutada selleks Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. ma tahaksin rõhuda mõnele punktile, mida me tahtsime äh, välja tuua selle raportiga kõigepealt. ja meie jaoks on äh, see vältimatu eeltingimus ja kõige olulisem poliitiliselt, nimelt et Euroopa Sotsiaalfond peab olema osa Euroopa sotsiaalse ühtekuuluvuspoliitikast kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohaselt. ja seega ei tohiks seda poliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat Euroopa kaks tuhat kakskümmend raamistikus lahti hakata arutama äh, vaid peaksime keskenduma regionaalsele rakendustasemele, et kõik järgiksid seda Euroopa ühtekuuluvuse mõtet. paljud meist äh, on äh, väga suurt survet avaldanud selleks, et Euroopa Sotsiaalfondi puhul tekiks regionaliseerumine, olgu seda survet avaldatud siis Euroopa tasandil või kohalikul tasandil mulle tundub, et erinevad fraktsioonid on nõus sellega, et äh, sotsiaalne ühtekuuluvuspoliitika peaks siiski lasuma Euroopa tasandil ja me peaksime vältima igasugust regionaliseerimist, äh, see peab jääma meie komisjoni pädevusse kuid loomulikult äh, peame me siis oma muudatusettepanekutes äh, väga ettevaatlikult selle sõnastama. teine punkt, millest ma tahtsin rääkida, on tingimuslikkus. me rääkisime sellest äh, mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis juba, kuid on täiesti selge see, et makromajanduslike tingimuste seadmine, sellest me oleme pikalt ja laialt rääkinud fraktsioonidega on tegelikult äh, kahekordse koorma pealepanemine ja me oleme vastu sellele makromajanduslikule tingimuslikkusele sotsiaalpoliitika osas, sellepärast et see tähendab seda, et kaks korda peab selle kinni maksma kõige haavatavamas olukorras olev elanikkonna grupp. ja nüüd need punktid, äh, millele me eraldi tähelepanu pöörasime, ma tahaksin välja tuua tõhususe väga oluline on äh, Euroopa sotsiaalpoliitika mõju analüüs, äh, siis äh, loendatav, loetavus, sellest rääkisid üsna paljud siin hetk tagasi mitmeaastase finantsraamistiku alal, ma ei tahtnud siin hakata midagi lisama, sellel poleks olnud mõtet, aga Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa sotsiaalpoliitika lipulaev ja see peab olema loetav eriti kriisi äh, aegadel, kus sotsiaalpoliitika on tõesti põlvili. kolmas punkt, mis ma tahaksin rõhutada seda, on see, et me oleme kõik võidelnud selle nimel, et seda fondi kasutatakse ära tema maksimumpiirides. täna oleme me olnud tunnistajaks sellele, et siin ja seal on liikmesriikides seda fondi kasutatud Äh, kuid me näeme seda, et ei ole seda nii palju ära kasutatud, kui võiks ja et teised fondid äh, tegelikult äh, võtavad üle siis Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendid, see on minu meelest katastroofiline ja kriisi ajal täiesti vastuvõetamatu. meie eesmärk on see, et meie Euroopa Sotsiaalfond oleks siiski kasutatud natukene paremini ära kui see seda praegu on. ja lõpetuseks me peame äh, lihtsustama sotsiaalfondi kasutamist, äh, väljamakseid tegema kiiremini ja tagama selle, et liikmesriigid äh, samuti maksaksid kiiresti välja kas või jagude kaupa, see peab olema ka lubatud ja see peab olema integreeritud fondi määrusesse. ja miks mitte ette näha ka lihtsustamist üldisemalt Äh, ja miks mitte näha eraldi lihtsustust ette kõige väiksemate summade puhul, mis välja makstakse. üsna tihti just kõige väiksemad summad, kõige väiksemad palved, millel ei ole mitte midagi pistmist nende suurte poliitikatega, jäävad lihtsalt äh, ootama. Äh, me peaksime seda menetlust lihtsustama selleks, et kogu see fond oleks tõhusam nüüd äh, need äh, olulised küsimused, äh, millele mille ma olen kokku võtnud muudatusettepanekutes, nimelt tööturu osapoolte integreerimine, sellepärast et kui kaasatakse tööturu osapooled Euroopa Sotsiaalfondi kasutamisesse, oleks võimalik ilmselt ka suurem tõhusus sotsiaalfondi kasutamisel ja võib-olla võiks ühe väikse osa eraldada ka selleks, et et kuidagi stimuli-, stimu-, stimuleerida sotsiaalfondi kasutamist. Juta Steinbrück, ma ei tea, kas ta on veel saalis, on teinud ettepaneku, et ähm, toimuks riikideülene koostöö sotsiaalpoliitika tõhususe eesmärkidel ma arvan, et me võiksime minna kaugemale, äh, nimelt Sotsiaalfond peaks selle kindlasti võtma oma eesmärgiks ja lõpetuseks Äh, tahame me siis kindlasti head tavad tõsta suuremaks prioriteediks. Euroopa Sotsiaalfond on osa meie sotsiaalpoliitikast, see on poliitika, mis peab olema tõhus ja sellel põhjusel võitlen ma koos teiega, proua esimees, selle nimel, et see sotsiaalfond jääks eraldiseisvaks ja et sellel ei oleks regionaalpoliitikaga äh, selles mõttes mingisuguseid ähm, äh, rahalisi sidemeid suur tänu teile, proua Morin, annan nüüd variraportööridele sõna ja kõigepealt äh, proua Kinga Könts ja siis Nadja Hirš. Thank you very much! suur aitäh! kõigepealt tahaksin äh, tervitada raporti eelnõud proua Morin Chartier'lt. see on väga hästi äh, vastavuses meie ühise mõtlemisega töörühmas ja paljud punktid peegeldavad meie diskussioone, tahaksin mõnda neist mainida, mille nägemise üle mul oli kindlasti hea meel. et meil oleks poliitiline prioriteet Sotsiaalfondi jaoks, on äärmiselt oluline ka see, et me säilitame selle kahekümne viie protsendise osa ühtekuuluvuspoliitikast ESF-is. me oleme ühel nõul, et selle, see osa on äärmiselt oluline tuleb tagada, et Eh, seda kulutatakse nendele eesmärkidele. kuulates eh, seda eelnevat eh, diskussiooni mitmeaastase finantsraamistiku kohta, oli hea meel näha, et te väitlesite mikromajandusliku tingimuslikkuse vastu, mis veel karistaks liikmesriike, kellel on majanduslikud ning eelarveraskused Äh, mainisite ka seda, et tuleb kaasata sotsiaalpartnereid ettevalmistamisse, rakendamisse, järelevalvesse ning tuleb loetleda neid rühmitusi, kelle vastu diskrimineerida ei tohi. Need on peamised äh, märkused, mis on sotsialistide demokraatide fraktsioonile olulised. aga tahaksin näha, et äh, selgemalt oleks sõnastatud teatud asjad, te mainisite ka seda, et igasuguse diskrimineerimise elimineerimine peab olema siin sees. oluline on mainida ka seda, et äh, rahasid ei tohi kulutada sellistele programmidele, mis toetavad sotsiaalset ebavõrdsust, segregeerimist, teades, et äh, minevikus on seda mõnikord siiski juhtunud. Äh, töörühmas oli meil ka pikk diskussioon süstemaatilise kontsentreerimise koha pealt, äh, kas äh, see on äh, piisav, liiga vähe, liiga palju siin kaheksateist ühes. oluline oleks määratleda ka eesmärkide arv siin selles temaatilises kontsentratsioonis. oluline oleks saada ülevaade sellest, kui palju on see temaatiline keskendumine vastavuses riiklike reformiprogrammidega, mida erinevad liikmesriigid praegu kujundamas on, kui palju nad on vastavuses äh, riiklikest äh, äh, globaalsete strateegiatega, mida liikmesriikidel samuti on äh, palutud ette valmistada tööhõivestrateegiatega, haridusstrateegiatega ja nii edasi, et mitte lihtsalt äh, siin näha neid temaatilisi keskendumisi, vaid äh, ka seda, meil peaks olema ülevaade äh, nende suhetest erinevate riiklike strateegiatega, sest et äh, oluline oleks ju näha, et Euroopa Liidu rahad äh, läheksid vastavusse riiklike strateegiatega. leian ka, et peale nende näitajate, mis puudutavad tööhõivet ja haridust, kuna sotsiaalne kaasatus ning eh, vaesuse vähendamine on samuti nende fondide eesmärgiks, siis eh, oleks oluline arendada välja ka näitajad, mis mõõdaksid vaesust eh, ning sotsiaalset kaasatust või sotsiaalset tõrjutust ja mainisite ka seda, et erinevad fondid peaksid teineteist täiendama ja üks kõige olulisem on eh, Sotsiaalfondi ning Regionaalarengu fondi teineteist täienduvus. ja oluline oleks ka näha, et see oleks ka tekstis, et see täienduvus oleks sees eh, programmide puhul, mis saavad rahastust eh, mõlemast programmist. see võiks olla midagi, mis ehk saaks panustada nende fondide tõhususse. kuigi me teame, et kõikide eesmärkide saavutamiseks ei ole kunagi piisavalt raha. nii palju siis esimeseks vooruks, me kindlasti jätkame seda. aitäh, Nadja Hirš ja siis Elizabeth Schröter. aitäh ma palun, ma palun, soovin tänada raportööri me oleme töögrupis arutanud äh, küsimusi, mis on siia töödokumendis ära toodud. ma olen nõus, et äh, Euroopa Sotsiaalfondi nähtavus ja läbipaistvus peavad olema tagatud ennekõike seetõttu, et kodanik peab teadma, millised on need positiivsed asjad, mis tulevad Brüsselist. tihtipeale meedias eh, räägitakse eh, negatiivsetest asjadest, ajakirjanikud samuti, kuid on eh, väga oluline, et noored inimesed, kes jätavad kooli näiteks pooleli, siis tuleb neid sotsiaalselt kaasata, tuleb luua koolituse, kasvatuse ja äh, tööturu vaheline side. ma olen nõus, komisjoni ettepanek läheb õiges suunas. liikmesriigid peavad äh, neid fonde äh, jagama projektide läbiviijate vahel vastasel juhul tekib meil probleem, et projektid ja need ühendused, kes äh, teevad tööd, äh, neile ei saa garanteerida likviidsust. kuid väga oluline punkt minu jaoks on see, mis puudutab äh, prioriteete ning nende rahastamist pakutakse välja, et rohkem arenenud äh, regio-, regioonides peaks äh, keskenduma maksimaalselt neljale eesmärgile. minu arust see on äh, liiga karm piirang. seega siis, kas tuleb lubada rohkem eesmärke või vähendada seda kaheksakümmend protsenti ma arvan, et me ei tee oma elu niimoodi lihtsamaks, isegi mitte sellises riigis nagu Saksamaa, kus vajadused on samasugused tegelikult eh, samasugused eh, arenenud regioonid, eh, neil on samasugused vajadused nagu teistel. makromajanduslikud tingimused on väga palju kriitikat saanud. ja ma tean, et selles osas tuleks olla äärmiselt ettevaatlik selleks, et mitte karistada neid inimesi, kes on niigi keerulises äh, olukorras, kuid meil on teatud äh, liikmesriike, kes äh, keelduvad edasistest sammudest. me peame vaatama, kas ei ole siin mitte võimalus, tegemist viimase võimalusega mitte sellepärast, et äh, üks liikmesriik on äh, võlgades, vaid me peame olema kindlad, et kas on olemas poliitiline tahe val-, valitsuse tasemel. kui äh, riigi valitsus ei soovi ja ta lihtsalt ignoreerib teatud tingimusi, mis tuleb täita, siis me peame leidma võimaluse kasutada seda ultima ratio'na, et keelduda nendest võimalustest. Mm -hmm ja, vielen Dank zunächst der Berichterstatterin äh, für. suur aitäh. Äh, tänan raportööri tehtud töö eest. ja ma tänan ka seda, et te võtsite äh, arvesse meie arvamusi ja olete need oma töösse lisanud raportöörid tegid meiega suurepärast koostööd ja ka variraportöörid seega mul on väga hea meel asuda läbirääkimistele. kolm punkti, millel tahaksin peatuda. kui me tahame tagada endale võimaluse et, et kakskümmend viis protsenti tihti kinnitatakse üksikute äh, regioonide kaupa, äh, võttes arvesse neid kalkuleerimismudeleid. kakskümmend viis protsenti ühenduse tasandil peavad tag-, me peame tagama suurema manööverdamisvõimaluse. Need, kes on äh, selle poolt, peavad saama suurema pa-, äh, paindlikkuse. artikkel neli punkt kolm on äh, minu arust halb vale. artikkel neli punkt kolm ei peaks määratlema finantseerimiseesmärke näiteks nagu Lehvre programm, mis paneb paika üksteist eesmärgi, samamoodi peaks toimima ka sotsiaalfond. Eh, vot siin, just siia tuleks eh, kontsentre-, kontsentreeruda rohkem. et tuleks ära märkida, missugused on liikmesriigi olulised eh, sektorid, kas tööhõive, vaesuse vastu võitlemine, sotsiaalne kaasatus, koolitus, nendes küsimustes peaks me jääma selle kaheksakümne protsendi juurde ning äh, ülejäänud võib siis panna nendesse piiring, piirangutesse. Äh, nendele, kes ei suuda haldussuutlikkust äh, ära kasutada või peavad kasutama erinevaid protsente see teeb tööhõivepoliitikast just nimelt äh, sotsiaalse integreerituse. me peame ähm, edasi viima äh, paremat poliitikat, mida saab Sotsiaalfondist äh, rahastada. Mm. artikkel kuus selleks, et ette valmistada muudatusettepanekuid, lugesin ma artikkel kuus väga põhjalikult läbi. see, mida partneritelt oodatakse, on see, et kõik need administratsioonid, mis tegelevad fondide rahadega, peaksid olema valmis tagama konsultatiivsed äh, komisjonid kes saaksid äh, administratiivsel tasandil äh, olla pädevad, kuid see on täiesti võimatu. minu arust peab äh, olema ära määratud kindel protsent, mis tuleb siis tagada erinevatele partneritele. vastasel administratsioonid võivad loomulikult äh, välja tuua väga palju e-, erandolukordi. üksikud äh, võimalused, mida leidakse siis kuid ma töötan äh, selle kallal, see ei toimi ja me peame midagi muutma. artikkel kaksteist kus räägitakse IT, IT-stest. selleks, et äh, võidelda äh, vaesusega äh, linnavälistes paikades näiteks tervishoius või ettevõtetes, kuidas on võimalik aidata üksikindiviide? regia-, regionaalfondile tuleks anda võimalus anda, eh, otsustada eh, projektipõhiselt. suures linnas eh, saab integreerida ainult siis, kui nad ise omal tasandil asja menetlevad. sotsiaalfond on seda ette näinud, kuid me ei ole ära määranud protsenti seega tuleks kindlaks teha, millal see linn võib otsustada regionaalfondi põhiselt või sotsiaalfondi põhiselt. mina olen selle poolt, et me peaksime ühe protsendi paika panema mõlema fondi jaoks, aitäh. ma vabandan, et ma teid takka kiirustasin, aga mul on ka oma märkused teha selle mm, äh, raporti eelnõu kohta, enne kui ma lahkun äh, Äh, proua Bena Raab Tutu, kes on äh, kultuurikomisjoni äh, raportöör saab sõna kõigepealt, suur tänu, proua esinaine, ma teen lühidalt, ma tahaksin rõhutada selle määruse kahele aspektile. kõigepealt äh, on tähelepanu pööratud koolist väljalangemisele, see on absoluutselt äh, ülioluline probleem, see on järjest kasvav probleem ja oluline on see, et see oleks uues määruses sees. ja teine on äh, see, et sees peab olema ka noorte tööpuuduse vastase võitluse aspektid, aga mul on kaks reservatsiooni kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, eelarveperioodil räägitakse Equal programmist, see puudutab siis äh, Äh, tööturul lõhede ja diskrimineerimise vastast võitlust ja uues ettepanekus seda ei ole, see on väga kahetsusväärne. nüüd, mis puudutab kultuuri, seda ei ole siin välja toodud üldse prioriteedina samas aga mulle tundub, et äh, kultuuri panus äh, haridusse ja koolitusse, oskuste väljakujundamisel ja teadmiste väljakujundamisel ja ka majanduse äh, toetamisele läbi loov- ja kunstivaldkondade oleks väga suur, on siiski väga suur osa meie ühtsest majandus äh, majandusest ja seega minu meelest tuleks see eraldi välja tuua. kultuurisektor peab leidma endale samuti koha siin selles ettepanekus, näiteks miks mitte lõikes kolm. nüüd saab sõna proua raportöör. suur tänu, proua esinaine ja ma tahaksin äh, toetust avaldada kõikidele nendele saadikutele, kes on olnud Euroopa Sotsiaalfondi töögrupi liikmed ja kes on mitu pikka kuud järjest teinud tähe, tööd selle mm, ettepaneku puhul ja äh, on panustanud siis meie seisukoha väljakujundamisele Euroopa Komisjoni uue ettepaneku kohta Euroopa Sotsiaalfondi jaoks ja minu meelest on väga oluline see, et me oleme jõudnud tegelikult märksa või suhteliselt suure ühisosani. nüüd äh, mõned märkused, see, mis räägiti selle kahekümne viie protsendi kvoodi kohta, ühtekuuluvuspoliitika, nii nagu ütles proua Könts, tõsiasja kohta, et me peame tõesti vältima, üritada vältida seda, et tekivad sotsiaalsed lõhed, ja sotsiaalfond peab olema suunatud äh, temaatilistele äh, sektoritele, näiteks nagu mustlaskogukondade toetamine, haridussektor ja nii edasi. kõik on nõus sellega, kui oluline on vaesuse vähendamise indikaatorite saavutamine ja kui oluline on äh, lisavahendid selle fondi jaoks, aga siis, kui need on väga selgelt kir-, äh, lisatingimuste seadmine, kui need on selgelt äh, määratletud ja mil-, ja kui nendel on sotsiaal, kui nad ei riku sotsiaalset mõõdet. ma võtan arvesse selle, mida ütles Nadja Hirš, just nimelt siis äh, äh, selles osas, et tuleb vältida selle vastu, et inimesed lahkuvad koolist ilma kvalifikatsioonita, eh, samuti siis see temaatiline lähenemine, kuidas siin teatavat paindlikkust eh, suurendada ja Nadja Hirši reservatsiooni eh, seoses makromajanduslike tingimustega võtsin ka kuulda. ja võtan, teinekord on see aga siiski õigustatud praegu on äh, sotsiaalses mõttes täielik, täiesti äärmuslikud olud ja minu meelest kõige äh, raskemas olukorras olevaid inimesi ei tohi panna topeltkoorma alla. Äh, proua Schröteri seisukohad kuulasin ka ära, taaskorda tuli see kahekümne viie protsendi asi sisse, need partnerlused, ja sellele, et me peaksime keskenduma temaatilistele valdkondadele, suur tänu, proua esinaine, ma arvan, et me peame jätkama seda tööd, mida me oleme üheskoos teinud, seda vankrit vedanud, ma arvan, et äh, me võime seda niimoodi ühiselt jätkata ja ma arvan, et kõik variraportöörid võiksid veel kord kokku tulla, et jätkata seda senist tööd ja üritada veelgi paremaks muuta seda, mida me oleme juba kokku kirjutanud ja siis loomulikult äh, igalühel on äh, võimalus kuulata ära oma südant ja käituda vastavalt oma veendumustele, aga mina olen valmis seda tööd jätkama, suur tänu teile, proua esinaine! suur tänu! ma to-, rõhutaksin seda, kui oluline on meie jaoks äh, see, et me jääksime ühtseks ja et me oleksime sama ühtselt lähenemas ka härra Koosa raportile, mis, millel on määrav tähtsus ka selles valdkonnas ja ärgem seda unustagem. muudatuste ede-, ettepanekute esindamise tähtaeg on seatud kuueteistkümnendaks maiks keskpäevaks, kahekümnendal, kahekümne esimesel juunil vaatame need asjad üle ja kompromissettepanekute esitamise tähtaeg kümnes juuni kaheksateistkümnes juuni hääletame samuti kaheksateistkümnendal juunil ja, ja septembris jõuab see siis täiskokku. nüüd äh, nagu ma ütlesin, me vahetame siis kaks viimast punkti päevakorras ära. Äh, andke mulle andeks, ma pean tõesti lippama, aga äh, räägin siis oma raportist, enne kui annan juhtimise üle proua Hirschile, noortele pakutavad võimaluste algatuse. tegemist on äh, Äh, meie eesmärgiks on siis, nagu koordinaatorite kohtumisel kokku lepiti, võtta kokku see töö, mis on ära tehtud äh, tööhõivekomisjonis äh, proua Turuneni raporti alusel, aga mitte ainult seda ei võta me aluseks, ehk teisalt nimelt, et millised on täna noortele inimestele pakutavad võimalused Euroopa Liidus ja me tahtsime siis pärast komisjoni vastavat teatist, mis jõudis meieni kuueteistkümnendal veebruaril, oma seisukohta avaldada. märtsis me niimoodi me otsustasime. siin on kolm muudatusettepanekut, mis on esitatud, mida ma kahjuks ei saaks toetada. Äh, te hääletate homme, nagu ma tean, mina ise selleks ajaks olen juba Taanis, aga ma ütleksin ausalt, ei ole ma nende suhtes väga äh, positiivselt meelestatud. üks muudatusettepanek eriti pakub, tekitab probleeme äh, sellepärast et see läheb e-, eemale sellest äh, sõnumist, mida me tahaksime tegelikult komisjoniga välja saata. ja kui ma vaatan seda resolutsiooni eelnõud, mis on esitatud, äh, siis peamine sõnum on selles, et tuleb äh, noortele teatavad tagatised anda. ja minu meelest see on see Äh, lisandväärtus, millest, äh, millega me saaksime panustada, me räägime siin päevad läbi noorte inimeste tööpuudusest ja siis on kaks lahendust, et on sellised riigid näiteks nagu Austria, kus on võetud väga konkreetseid algatusi ja mida on saatnud edu. ma teeksin ettepaneku, et on siis teistsugused riikme, riigid nagu Luksemburg, kes võiksid seda Austria eeskuju järgida Äh, on meie kohustuseks teatav võrdlev analüüs äh, koostada Euroopa Liidu tasandil ja edetabelid välja tuua ja minu meelest teised peaksid järgima neid liikmesriike, kes on saavutanud edu. ja siis on terve rida muudatusettepanekud, mis seda resolutsiooni tahavad parandada. Nendega mul enamuses ei ole mm, raskusi nüüd äh, muudatusettepanek number neli, minu meelest see on, see on proua Jean Lambertilt, see on lisandus, äh, mille ma võtaksin teise muudatusettepanekusse sisse. muudatusettepanek neliteist proua Hirschilt, see puudut-, puudutab äh, ühte muudatusettepanekut, mille osas on teinud muudatusettepaneku ka proua Ööri, härra Ööri, vabandust, ja härra Ööri läheb natukene kaugemale ja ma arvan, et äh, neljateistkümnes muudatusettepanek, proua Hirši ettepanek võiks siis olla see kompromissettepanek ja lükkaksime tagasi härra Ööri kolmeteistkümnenda ettepaneku see puudutab siis põhjenduspunkti E, nii et mina toetaksin pigem muudatusettepanekut neliteist ja pea, peaksin, peaksin seda siis kompromissettepanekuks kolmeteistkümnenda ja neljanda vahel. kahekümne kolmas, jällegi proua Jean Lamberti äh, muudatusettepanek, proua Turunen või proua Schröter ilmselt on nõus minu ettepanekutega ja edastavad äh, talle minu seisukohad. proua Lambert räägib äh, kaasavast ja rohelisest töökohtade rikkast majanduskasvust, mina räägiksin jätkusuutlikust ja öö, äh, töökohtade rikkast öö, äh, majanduskasvust, see võtab roheliste öö, äh, seisukohad arvesse, aga arvestab ka nende investeeringutega, mis tuleb tulevikus öö, Ehm, veel teha. nüüd äh, muudatusettepanek kahe, kakskümmend kaheksa, ma tahan meelt avaldada härra Öörile, aga tema nüüd on kahjuks saalist lahkunud selle peale. siin ma teeksin ettepaneku eraldi hääletuse jaoks, ma olen esimese osaga nõus, teise osaga lükkaksin tagasi, sellepärast et teises osas ta võtab välja viite äh, kollektiivläbirääkimistele, mis minu meelest on suhteliselt vastuvõetamatu meile, et see välja jääb. nüüd kolmkümmend üks muudatusettepanek, ka siin ma teeksin ettepaneku eraldi hääletada selleks, et härra ka Brnohile meele järgi alla olla, kui te olete nõus. esimene osa oleks siis ja siin ma teen ka ettepaneku esitada veel ühe suulise muudatusettepaneku, nii et suuline muudatusettepaneku, kus eraldi hääletus esimene osa oleks siis nii on veendunud, et, et, et üks kõige tõhusamaid viise, kuidas noored inimesed töö juurde tagasi tuua, on süsteemsete reformide juurde ju,, juurutamine ja seda osa ma siis toetaksin, aga ma olen vastu sellele, et me tooksime sisse sõnad, toome sisse paindlikuma tööõiguse Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil ja, ja siis nii edasi see oli siis muudatusettepanek kolmkümmend üks. ja veel üks märkus, muudatusettepanek viiskümmend kaks. siiski neljakümne esimene veel enne seda, nelikümmend üks, see on proua Hirši raport, kes äh, kutsub üles liikmesriike, mina esialgu olen öelnud, et kutsume üles komisjoni, aga ma arvan, et me võiksime proua Hirši sõnad võtta lisandusena, nii et kutsume üles nii komisjoni kui ka liikmesriike. Äh, ma näen, et raport äh, või äh, selle muudatusettepaneku koostaja on sellega nõus, nii et teeme siis nii. ja nüüd siis muudatusettepanek nelikümmend üheksa siiski veel proua esinejana ütleb, et tal on veel kaks muudatusettepanekut teha, nelikümmend üheksa siin on sama mõte, jällegi pro-, proua Lamberti äh, muudatusettepanek räägib siin rohelisest äh, majandusest, ma teeksin ettepaneku, et räägime jätkusuutlikust majandusest, tundub, et see on kõigile vastuvõetav, tore on. Äh, ja siis veel üks äh, tegelikult äh, härra äh, Kapnohi kahekümne esimese muudatusettepanekuga on see suhteliselt sarnane, võib-olla annaks siit veel midagi teha enne homset hääletust, arvake äh,, otsustage ise. aga veel muudatusettepanek viiskümmend kaks, on see jällegi härra Öörilt. ma olen nõus selle muudatusettepanekuga juhul kui ta on nõus minu suulise muudatusettepanekuga, kus me võtame uuesti sisse minu esialgse sõna õõnestama, undermine, ja siis äh, asi loeks niimoodi, et kutsume komisjoni üles tagama selle, et liikmesriikidele tehtud äh, soovitused äh, eelarvest jätkusuutlikkuse tagamiseks ei õõnestaks või ei hävitaks äh, poliitikaid ja programme ja nii edasi. nii palju siis minu poolt äh, ma tänan teid tehtud tee eest, proua Hirš peab nüüd siis äh, seda asja edasi vedama ja pärast äh, mulle kokku võtma selle, mis siin otsustati, soovin teile edu ja juba härra Koosa ees ma vabandan, et ma ei kuule kahjuks seda täna äh, oma raportit äh, tutvustamas, proua Hirš, palun. Mrs Turunen. proua Turunen, palun. aitäh. paar kommentaari roheliste muudatusettepanekutele. esiteks äh, äh, ma arvan, et me äh, oleme rahul sellega, et sõna roheline asendatakse sõnaga jätkusuutlik. paar muudatusettepanekut, mis minu arvates on veidi murettekitavad, siin on ka mõned Äh, mitmed head, enne kui ma alustan oma nimekirjaga, tahaksin seda mainida, aga paar asja siiski, mida tahaksin veidi küsimuse alla seada. muudatusettepanek üksteist ECR fraktsioonilt, mis ütleb, et peamised põhjused noorte töötuseks on äh, tööturu jäikus ning äh, heaolust sõltumise kultuur. ma arvan, et selle me peaksime veidi küsimuse alla seadma, kas need on tõesti peamised põhjused, jah, võib-olla on mõningane tööturu äh, jäikus olemas, aga minu arvates see ei ole peamine põhjus ja teiseks need riigid, kus on kõige kõrgemad sotsiaalmaksed, väljamaksed protsendid nende SKT-st nagu Taani või Holland, seal on madal noortetöötuse tase, nii et minu arvates see lihtsalt on vale. ja minu arvates ei peaks seda siin olema. muudatusettepanek kuusteist, muudatusettepanek kuusteist ja seitseteist ALDE ja ECR tahavad ära kustutada selle, et noored inimesed äh, ei vastutanud kriisi eest. ma sellest ei saa aru. minu arvates nad ei olnud need, kes võtsid riske, nad töötasid või õppisid ning lõppkokkuvõttes olid nad kõige halvemas olukorras üks grupp, mis oli kriisist kõige rohkem mõjutatud. minu arust see mõju on väga selge ja ma tõesti ei saa aru, miks need kaks fraktsiooni tahavad selle ära kustutada muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. Äh, Robereska mainis, et ehk saaksime teha selles osas eraldi hääletuse. Äh, sellega ma ei oleks nõus, sest minu arvates mõlemad punktid on olulised, nii see kollektiivläbirääkimiste osa, nagu härra proua Perez ütles, seda ta tahtis äh, toetada, ka mina toetan seda, aga Rahvapartei tahab ära kustutada ka asjaolu, et ajutised äh, töökohad tõsiselt mõjutavad noori inimesi. kui küsida OECD-lt, äh, mis äh, on kõige olulisemad põhjused selleks, et noorte hulgas on töötus suur, jah, esimene põhjus on see, et nad on uustulijad, neil ei ole kogemusi, aga ka seda sellepärast, et nad on ajutistel töökohtadel ja kriisi ajal just need, äh, äh, kes olid ajutistel töökohtadel, lahkuvad. Äh, minu arvates see on fakt ja seda ei tohiks küsimuse alla seada. vabandust, et veidi pikalt sõna võtan, üritan seda teha kiiremini. muudatusettepanek nelikümmend kolm, Rahvapartei tahab ära kasutada võimaluse, et on, oleks eraldi noorte peatükk tahaksin lihtsalt küsida, miks, sest äh, minu arvates on see osa diskussioonist ja sain aru, et äh, see on ka midagi, mis äh, võiks konsensuse leida, aga ehk olen valesti aru saanud. kaks viimast punkti, muudatusettepanek nelikümmend neli, jällegi Rahvapartei, nad ei taha panna siia noorteorganisatsioone äh, Eh, kes peaksid siis noorte inim-, noortele inimestele suunatud poliitikaid läbi viima. ja küsimus jällegi, miks, minu arvates on täiesti ilmselge, et tule, tuleks siia kaasata ka inimesed, keda see puudutab ja viimane ECR-i muudatusettepanek viiskümmend üks, kus nad tahavad asendada sõnad korralikud kvaliteetsed töökohad sõnadega uued töökohad. Äh, minu arvates on äärmiselt oluline mitte ainult see, et me loome uusi töökohti, vaid et need oleksid ka korralikud töökohad, kus inimesed äh, saavad äh, elatist teenida ja et seal oleksid head tingimused. seetõttu ma leian, et see sõnastus kindlasti peaks jääma. see on kokku lepitud, komisjon on öelnud, et me tahame rohkem ja paremaid töökohti, parem, see tähendabki ju kvaliteeti ja me ei tohiks seda isegi kriisi ajal unustada ehk siis äh, välja arvatud need punktid, ma arvan, et meie raport äh, saab olema väga hea ja ma loodan, et keegi saab minu küsimustele vastata, eriti just Rahvaparteist, aga ka võib-olla ECR-ist. Ähm, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. mitte keegi pole rohkem sõna soovinud ja hääletus toimub homme, nüüd me saame aga jätkata oma päevakorra järgmise punktiga. annan sõna raportöörile härra Koossale. köszönöm a szót, elnök asszony üdvözlöm a... suur tänu, proua esinaine! kõigepealt ma tahaksin tunnustust avaldada kõigile nendele, kes on veel saalis. kell on palju, aga eks me peame ikka rääkima veel ka sellest arvamusest minu arvamus on tegelikult see, et tegemist oleks võinud olla ka suisa raportiga, kuivõrd teema on väga oluline. ja ma arvan, et meie komisjon, tööhõivekomisjon, võiks sellele teemale küll väga suurt tähelepanu pöörata ja olengi seda teinud ja seda kajastab ka see, et on esitatud nii palju muudatusettepanekuid, kaheksakümmend üheksa. me oleme selle asjaga tegelenud juba eh, kaks kuud, me oleme ära kuulanud väga paljud inimesed. ja ma tahaksin teid tänada kõikide teie, teie panuste eest minu eesmärgiks on erinevad muudatusettepanekud koondada ja koondada võib-olla ka erinevad arvamused, mis sellel teemal on tehtud. ma üritan siis äh, kokku võtta need kaheksakümmend üheksa muudatusettepanekut, mis on selle muudatusettepanekute aluseks olnud. Äh, ma ei taha laskuda detailidesse, selleks läheks äh, hulka rohkem aega, aga ma tahaksin eraldi välja tuua viis muudatusettepanekut. kõigepealt Euroopa Komisjoni pädevus mina arvan, et see uus seadusandlik projekt viib selleni, et Euroopa Komisjoni pädevus suureneb liialt, nii et äh, minu meelest peab olema siiski võimude lahususe printsiip äh, peamiseks. nüüd äh, liikmesriikide roll. mulle tundub, et siin me võiksime veel asja äh, Äh, osas oodata ilmselt palju poleemitsemist ja palju läbirääkimisi ja mis puudutab menetlust, ka siin ilmselt ähm, on tulemas veel väga tõsiseid äh, arutelusid. sest et mulle tundub, et see seadusandlik äh, ettepanek nagu ma ütlesin, annab Euroopa Komisjonile liiga palju pädevusi. mina olen jurist ja minu jaoks on järgmine punkt oluline. nimelt õiguskindlus. ja väga paljud muudatusettepanekud on seotud selle teemaga. ja siis äh, eraldi viitaksin puuetega inimeste olukorrale äh, millega mul on esmased kogemused. see seadusandlik ettepanek äh, on siiski äh, määrava tähtsusega Euroopa Liidu tuleviku jaoks, sellepärast et äh, terve Euroopa Liidu eluajal on see olnud üks nendest elementidest, mis on olnud majandusarengu käivitajaks, nimelt solidaarsus ja sellepärast äh, on minu meelest oluline, et see jääks nii ka tulevikus ja meie äh, arvamus peab olema ilusti tasakaalus sellel eesmärgil. ma tahaksin rõhutada veel ka seda, et tulevikus on ilmselt oluline mõned reegli, mõningaid reegleid täpsustada. isegi kui neid seekord selle seadusandliku ettepanekuga ei võeta arutelule kõikidel osapooltel peavad olema õigused, kuid nad peavad lähtuma ka oma kohustustest. minu arvamuse e projekt on selles mõttes natukene teistsugune kui teised. see, mis puudutab õiguseid ja kohustusi liikmesriikide tasandil ja Euroopa Komisjoni tasandil, mulle tundub, et siin ei ole saavutatud võrdsust ja asi tuleb uuesti tasakaalu seada. õigused ja kohustused tuleb ka siin saada joonde. nüüd veel liikmesriigid, kui nad kasutavad ära erinevaid vahendeid, siis on halduskulud tihti tõsiseks probleemiks, nimelt äh, halduskulude katmisele on seatud väga palju tingimusi, aga need ei peaks olema nii äh, karmid. komisjon on teinud ettepaneku neid halduskulusid vähendada, samas seadusandlikus ettepanekus sellele sugugi ei viidata. minu arvamuses on üsna mitu head ettepanekut, mis ongi sihitud sellele, et halduskulusid vähendada. ma arvan, et tööd on meie ees veel palju, sest et kaheksakümmend üheksa muudatusettepanekut siiski mõned muudatusettepanekud äh, tahavad muuta tõesti meie põhisuunda, aga ma loodan, et me siiski jõuame sellele vaatamata äh, kokkuleppele teiste kolleegidega ja me saame teha äh, ühtseid ettepanekuid, saadame selle arvamuse vastavale komisjonile, siis vastutavale komisjonile sest et meie eesmärgiks on ju meie seisukohtade äh, viimine äh, nendeni, kes äh, selle asja eest seadusandlikku dokumenti hakkavad koostama. Ähm, suur tänu nende seisukohta eest ja nüüd saavad variraportöörid võimaluse oma arvamust väljendada. kõigepealt pro-, härra Gutierrez Prieto ja siis proua Schröter ja siis Kinga Kents Pues muchas gracias, presidenta, y gracias también a, al señor Cosa por, por este informe de, de, de opinión. suur aitäh äh, äh, arvamuse koostajale. ma olen äh, põhimõtteliselt nõus, sest et ei ole tegemist äh, tavalise läbirääkimisega. me räägime siin Euroopa sotsiaalsest äh, nii-öelda südamest see ei ole juhus, et kui me Eurobaromeetri eh, näitajaid vaatame, siis kaks näitajat kattuvad sellel läbirääkimise jooksul. Need regioonid, kes on saanud eh, suuremat eh, abi, on nii-öelda rohkem Euroopa-meelsed regioonid majanduslikus mõttes mõttes äh, fondi tähtsus on selles, et on saadud luua uusi väikseid ettevõtteid, luua infrastruktuure ja nii edasi. seega on tegemist veidikene selline, sellise romantilise Euroopa nägemusega. kuid äh, olen natuke mures selle ettepanekuga, mille esitas meile komisjon. sest äh, see nagu kaotab ära selle, selle fondide tähtsus ja me ei, tähtsuse ja me ei ole sellega nõus. me oleme terve pärastlõuna rääkinud makromajanduslikest tingimusest ja hetkel oleme me ristmikul. see fond peab aitama solidaarsusele ja ühtsusele kaasa tegemist on erinevate projektidega, mis võib-olla lähtuvad erinevatest stardikohtadest, kuid nad kõik liiguvad ühes suunas. seega oleks väga suur viga blokeerida praegu six-packi eh, ideed. me peaksime rääkima komisjoniga ja paluma, et nad ei saadaksid turule selliseid sõnumeid, vaid nad oleksid äh, koherentsed selle poliitikaga, mida me oleme rakendanud viimastel kümnenditel. me oleme hetkel äh, vale, valet teed mööda käimas me võime rääkida stabiilsus- ja kasvupaktist, kuid äh, me ei saa hukka mõista teatud äh, regioone, kes ei järgi defitsiidi äh, tingimusi, sest see kahjustaks nende kodanikke, kes saavad ühtekuuluvusfondist toetusi. seega me ei saa olla nõus kui me ei ole selle üldise poliitikaga nõus. kuid eh, kui volinik Koosa ütles, eh, olen ma nõus, et tundub, et Euroopa komisjonis on nagu kaks poolust või kaks inimest, üks, kes tegeleb siis eh, paberitööga ja teine poliitikaga ja need kuidagi omavahel ei lähe kokku. tegelikult seda ühtekuuluvuspoliitikat tuleks äh, lihtsustada, kuid me oleme tegelikult saavutanud praegu vastupidus, vastupidise mm, tulemuse. tegemist on äh, tõelise bürokraatia džungliga mis ei saa meil kuidagi ühtekuuluvuspoliitikat mõjusamaks muuta. ma arvan, et me peaksime äh, vajadusel rõhku asetama just äh, ühisel strateegial, me peame looma töökohti ning võitlema vaesusega, kuid eelkõige äh, andma inimestele võimaluse tööd teha erinevates riikides ja regioonides nende üheteistkümne eesmärgi raames tuleb äh, leida, millised on äh, prioriteedid. ning tuleb äh, ka vaadata, millised on teatud regioonide võimalused võidelda tööpuudusega ja kuidas töökohti juurde luua, kasutades ühtekuuluvusfondi sellisel väga delikaatsel hetkel. me ei saa saata äh, valesid sõnumeid, kuid tuleb äh, ära kasutada kõik juba olemasolevad instrumendid selleks, et võidelda tööpuudusega ja luua kvaliteetseid uusi töökohti. aitäh, proua Schütter, palun aitäh, ma vaatasin äh, härra Koosa arvamuse põhjalikult läbi, arvamuse ettepaneku ja minu ar-, arust on tegemist äh, väga olulise lisaga äh, komisjoni paku-, arvamusele, mis puudutab puu-, puuetega inimesi. see on äärmiselt positiivne aspekt, kuid ma pean siiski ütlema, et teie idee eh, rõhutada või alla kriipsutada teatud eh, tähendab, mitte rääkida regioonidest, vaid rääkida inimestest, see on natukene keeruline, jah. me võime rõhutada nende üksikindiviidide olukorda regioonides. kui me arvestame artiklit kaheksakümmend neli, siis meil on paika pandud kindlad äh, kriteeriumid, mis on kehtestanud ära, missugused on need äh, regioonid, äh, kus on tööpuudus väga kõrge, see, mis regioon, mis saab rohkem toetusi see on juba tegelikult selles artiklis olemas, me võime seda veel täiendada ja lisada siia juurde lisaelemente. kuid ma arvan, et me ei saa neid regio-, regionaalseid piire kaotada, sest et regionaalne areng on erinev ja regioonide olukord on erinev ja see mõju on kodanikele, ongi see, mis neid eristab ma ei näe selleks äh, vajadust ühest küljest on äärmiselt äh, oluline, et neid inimesi, keda diskrimineeritakse, keegi esindaks. aga kui kõik need vahendid, mida on võimalik kasutada, ära äh, piiratakse, siis ma ei saa kuidagi sellega nõus olla Te arvate, et see mõjutab äh, haldus, äh, halduskoormust? ma olen nõus äh, sellega, et väga keeruline on neid makse kuidagi katkestada või kuidagi see ei ole makromajanduslik äh, tingimused, mis äh, eks ante tingimused äh, jäävad siiski endiselt oluliseks. Ähm, autonoomsed teen-, teenused peavad ellu jääma ning e seega ma ei ole teie muudatusettepanekuga nõus. proua Kõns, suur tänu, ma räägin oma emakeeles, emakeeles, mul on Adamiga nimelt üks emakeel ja kavatsen ära kasutada, mis eeliseid emakeele rääkimine mulle annab minu meelest siin on asju, mis on selle raporti puhul väga olulised ja äh, seega on täiesti selge see, et äh, selle arvamuse sisu peab olema vastavuses Euroopa finantsstabiilsusfondiga ja me peame tegema väga tihedat koostööd äh, selleks, et samad aspektid läbiksid mõlemat teksti. seega on väga oluline olla dialoogis ja väga avatud dialoogis selle juures mul oleks mõned märkused teha, nii nagu ka Sotsiaalfondi määruse osas. ka siin raportis äh, võrreldakse ja tuuakse paralleele siseriiklike reformikavadega mulle tundub, et me ei peaks hakkama võrdlema Äh, neid programme teiste programmidega, näiteks nagu vaesuse väljajuurimise kavadega, mustlaskogukondadele seatud programm, äh, vabandust, me peaksime neid võrdlema teiste programmidega, mitte ainult siseriiklike reformikavadega, sellepärast et muidu need äh, ettepanekud ei kanna vilja. mul oli väga hea meel kuulda, et on esitatud ka muudatusettepanekuid äh, mis äh, on suunatud puuetega inimeste erivajadustele. me peame säilitama siiski tasakaalu nende inimeste vajaduste ja äh, vähem soodsas olukorras olevate inimeste vajaduste vahel. ühtlasi peaks, äh, ma arvan, teksti tooma sisse ka selle mõõtme, et need fondid äh, on suunatud peaasjalikult siiski sellele, et võrrelda igasuguse ebavõrdsuse vastu. me oleme olnud tunnistajateks olukordadele, kus meie fondide vahendid siiski ei ole suutnud vaesust vähendada või näiteks koolist väljalangemist vähendada minu meelest on oluline ka see, et äh, täiendu, täiendav iseloom nende erinevate fondide vahel tuleks paremini välja. see on oluline selleks, et neid fonde natukene tõhusamalt kasutada, kui fondid üksteist täiendavad, siis on tulemused ilmselt ka paremad ei äh, tasuks jätta seda valdkonda katmata sellepärast, et äh, muidu äh, me ei saa rääkida tõhusatest programmidest, nii et ma räägin härra Kossaga selle asja veel kord läbi, aitäh. Elizabeth Morin-Sotivel. Elizabeth äh, Morin. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin Adam Kossa tööd tunnustada esitatud muudatusettepanekud on väga huvitavad, nii nagu kolleegid ütlesid ma ei tule asjale tagasi, aga ma tahaksin rääkida natukene meie töömeetoditest. on täiesti ilmselge, et kaks raportit on omavahel vägagi seotud, teineteist täiendavad ja peaksid olema üheskoos arutelul, peavad kokku sobima nagu pusletükid teineteisega Äh, et äh, ei tekiks olukorda, kus äh, ühes arvamuses on sees midagi, mida teises ei ole või on suisa vasturääkivusi. <laughs> ja me peame siiski järjepidevusele rohkem tähelepanu pöörama, seega minu ettepanek. nimelt, et härra Koosa raporti töögrupp ehk siis raportöör ja variraportöörid ja Euroopa Sotsiaalfondi töögrupp, mis juba on äh, tööd teinud üsna pikalt, võiks kokku tulla ja üheskoos äh, lugeda neid raporteid ja asjad läbi arutada, selleks et nad oleksid vastavuses. sellepärast, et lõppkokkuvõttes ei ole ju asi selles, et fraktsioonide vahel on lõhed me oleme terve pärastlõuna olnud tunnistajaks sellele, et äh, seisukohad kattuvad äh, ka fraktsioonide üleselt, aga oluline on see, et see töö, mis meie teeme oma komisjonis, oleks ühtne ja ühtset sõnumit saatev teistele sõnumitele, nii nagu üt-, komisjonidele, nii nagu ütles proua Peres, enne kui ta lahkus. sellest oleks meil kõigil võita, kui me selle ühtse töö ette võtaksime ja ma tahtsingi ainult pakkuda ühe meetodi välja Zum Abschluss wollen Sie, äh, Herr Berichterstatter. härra Kosa, kas teil on lõpetuseks äkki soov asi kokku võtta, on teil mõningaid märkuseid? kui jah, siis palun. suur tänu. ma tahaksin tänada kõiki teie panuse eest ma olen väga rõõmus selle üle, et mulle tehti väga konkreetseid ettepanekuid. Te tunnete mind juba ja olete olnud isegi tunnistajaks varem sellele, et mulle selline asi meeldib. ma tahan alati arvestada, nagu te olete veendunud, kõikide seisukohtadega oma arvamustes raportites. kui lubate, ma tahaksin reageerida mõningatele märkustele kõigepealt, miks ma olen teinud ettepaneku välja võtta ähm, käitumiskoodeks? Te esitasite selle küsimuse mulle. mul otseselt selle koodeksiga äh, probleeme ei ole. aga vastavalt seadusandlikule ettepanekule ettepanekus on tehtud ettepanek, et äh, see võetakse väl-, vastu hiljem, ma ei ole sellega nõus. see peaks olema varem, aga liikmesriikide seisukohad ei ole praegu sil-, selged veel. nüüd Euroopa Sotsiaalfond ja minu arvamusprojekt, et kuidas need on omavahel seotud. kas need töögrupid võiksid ühiskoos, üheskoos tegutseda ja, ja koostööd teha? ma näen, et tõesti, kui me vaatame neid muudatusettepanekuid, siis muudatusettepanekute tähtaegade vahel on üks nädal ja seega mulle tundub, et raskusi tegelikult ei peaks olema meil äh, nende töögruppide ühiskohtumine korraldada, selleks et võib-olla tõesti äh, äh, vastavusse viia need kaks tekstit ja, ja täpsustada. ma arvan, et need kaks dokumenti peavad tõesti peegeldama ühte ja sama seisukohta see on väga oluline mõlema raporti puhul, mõlema, meie komisjonide puhul. jään ootama teie ettepanekuid. Te võite täiesti vabalt neid esitada, ma võtan kõik ettepanekud hea meelega vastu. ma kavatsen vapralt tööd teha ja tahaksin veel öelda nii palju, et puuetega inimeste probleemid äh, mõnede meelest võib-olla on äh, siin dokumendis ületähtsustatud, aga ma põhjendasin seda nüüd siin ja ma loodan, et teiste fraktsioonide äh, seisukohad äh, leiavad ka kajastust, nii et ei jää siin minu seisukohad kindlasti kõige kõlavamaks. suur tänu! suur tänu! ja nüüd veel nende selgituste eest ja oleme jõudnud selle punkti lõpuni, aga Regi komisjon on ka arvamuse, on vastutav komisjon ja meie peame siis vastavalt kodukorrale arvamuse tekit-, koostama. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas mai kell kaksteist kell kaksteist päeval ja kümnendal juulil hääletame siis meie komisjonis. sellega ma Äh, sulgeksin täna õhtuks istungi, aitäh!